jah, meine Damen und Herren, darf Sie alle daamid ja härrad, ma tervitan teid, sest teid on siin nii arvukalt, tervitan eriti külalisi ja ka neid üksikuid saadikuid siin. meil on väga pungil päevakord, sellepärast tuleb meil täpselt alustada, mul on väga kahju, me ei saa oodata neid, kes pole veel jõudnud siia või kes hilinevad ja tahtsin kohe alguseks äh, teile öelda, et meil tuleks kõigepealt äh, leinaminut välja kuulutada selle pärast, mis toimus Jaapanis. tegemist on väga õudse erilise looduskatastroofiga. midagi sarnast pole veel olnud, surnuid on väga palju, mitte keegi ei tea, kui palju ohvreid on ja sellepärast ma paluksin teid, et me nüüd peaksime üheminutilise leinaminuti mälestamaks neid inimesi, kes on sattunud selle katastroofi ohvriks ganz herzlichen Dank. suur tänu teile. Ich darf dann zur Tagesordnung tuleme nüüd päevakorra juurde, mõned kommentaarid selle kohta, esiteks kolleeg Remmeti raport, see on päevakorrapunkt number viisteist, selle lükkame veel edasi täitsa päevakorra lõppu, kõik osapooled on sellest teadlikud, annan lihtsalt teile teada, et te teaksite seda, ja teiseks, kui me homme, homme pärastlõunal seitseteist kolmkümmend tuleb siia energiavolinik härra Oettinger. me leppisime selle kohtumise kokku nädalavahetusel. härra Oettinger tuleb siia selleks, et rääkida sündmustest Jaapanis. ja ta räägib meile sellest, millised tagajärjed on Jaapani sündmustel Euroopa poliitikatele ja meil tuleb kuulamist sellepärast lühendada. mul on väga-väga kahju, kolleeg Suisa Wagner, aga teisiti ei ole võimalik seda teha. me tõesti pidime võtma vastu selle aja, mille härra Oettingen välja pani. ma oleks tahtnud, et ta juba täna siia tuleks, aga ta ei saanud. ja homme on meil eksperdid kohal tööstusringkondadest ja ka riiklik, vabandust, homme kohtub härra Oettinger kõigepealt äh, tööstusringkondade esindajatega, siis riikide administratiivsete aparaatide esindajatega ja homme seitseteist kolmkümmend on härra Oettinger kohal, nii et kell seitseteist kolmkümmend tuleb teil homme lõpetada. mul on väga kahju, aga on asju, mida ei ole võimalik ette näha. tahaksin veel viidata sellele, et kolleeg Jordan Sisseli kolleeg Otan Sissenil oli õnnetus, tal ei ole võimalik sellel nädalal siia tulla, nii et see kuulamine toimub, aga seda peaks juhtima mõni teine kolleeg, me otsime praegu seda kolleegi, me ei jäta seda ära, ütlen lihtsalt, miks need asjad siin muutuvad. ja tahaksin veel viidata ka sellele, et see tegelikult olekski kõik päevakorra kohta, nii et kui te olete nõus päevakorraga sellisel kujul, siis saame selle kinnitada teine päevakorrapunkt, tahaksin teile teada anda, et meil toimub alternatiivsete energiaallikate tehnoloogiate äh, töögrupp kahekümne teisel märtsil pärastlõunal ja Keskkonnakomisjonil on korraldatud äh, heitmetega kauplemise ja teiste paindlike mehhanismide kuulamine kahekümne üheksanda märtsi hommikupoolikul, nii et kes soovib sinna minna, samamoodi kui kolleegid äh, soovivad tulla Keskkonnakomisjonist ka homme Oettingeri küsimuste tunnile, siis teil on seda otse loomulikult võimalik ka teha ja andke siis lihtsalt oma kolleegidele teada. nii palju siis meiepoolseid märkuseid. tegemist oli väga sündmusterohke nädalavahetusega oli väga palju küsimusi, millega meil tuleb tegeleda, aga sellegipoolest tuleb meil homme, täna oma tööd jätkata. sellepärast läheme nüüd päevakorrapunkti number neli juurde, mis puudutab äh, andmekaitset Euroopa Liidus. tegemist on jällegi ühe väga tähtsa küsimusega. ja kolleeg Charles Chichester on koostanud äh, arvamuse, tema saab esimesena sõna ja oleksin teile väga tänulik, kui te nende sellenädalaste päevakorrapunktide puhul tõesti üritaksite rääkida ainult kõige tähtsamatest asjadest, sest meil on väga vähe kõneaega, muidu meil ei ole võimalik oma programmi läbi võtta. palun saage sellest aru, teisiti pole võimalik, meil on palju tööd, me oleme väga tähtis komisjon ja seepärast peame me üritama kuidagi oma tööd korraldada. Charles, palun. aitäh, härra esimees ma igal juhul nõustun teie varasemate märkustega selle nimelt minutilise leinaseisakuga Jaapani inimestele kaasatundmiseks. mulle tege-, teeb natukene segadust see, et ma ei tea täpselt, kas te peate silmas minu sõnavõttu kolmandas või neljandas punktis, minu arust olen ma mõlemaga seotud. esimene punkt ehk siis kolmas puudutab isikuandmete kaitset Euroopas ja teine siis ENISA-t ehk Euroopa Võrgu- ja Infoturbeametit. igal juhul nendeks punktideks on meil väga tihe päevakord, vastutav komisjon soovib oma raportiga edasi liikuda ja seetõttu oleme me koostanud mitteametliku töödokumendi mm ma vabandan, see on praegu ainult inglise keeles kättesaadav, aga ma tahaksin igal juhul tänada sekretäriaati, et nad väga kiiresti reageerisid ja selle dokumendi koostasid, et me saaksime sellegi vähemalt kolleegidele esitada. tegu on äärmiselt olulise avaliku poliitika valdkonnaga, mis puudutab nii indiviidide õigusi, nimelt eraelu puutumatus, see on väga oluline küsimus. ning ma arvan, et koos kõikide teiste äh, parlamendisaadikutega olen ma nii-öelda andmekontrollija, nii et see seadusandlus, kui see muutub, võib ka mind munustada, mõjutada. teisalt aga ma arvan, et me peaksime, ma peaksin andma teile natukene täiendavat informatsiooni selle teema kohta. me oleme määratlenud mõned konkreetsed teemad ja punktid, mis vajavad täiendavat arutelu ning pärast arvamuste vahetust sel teemal koostame selle põhjal arvamuse projekti üks nimelt kontseptsioonide arutelu. erinevad kontseptsioonid on üles kerkinud, näiteks eraelu puutumise kont-, kontseptsioon ja samuti vastutuse küsimus siis andmekaitse raames töödokumendiga me tegelikult tahame öelda, et mõnedes valdkondades, just niisugustes laiemates, kõikehõlvama, hõlmavamates kontseptsioonides on meil teatavaid raskusi, kuidas neid seadusesse kaasata ja kuidas neid seal seletada. seda te juba nimetasite ka, sellest on eelnevalt räägitud, mistõttu ma ei hakka praegu väga üksikasjalikuks muutuma, töödokumendis on see kõik välja toodud nii et mul oleks väga hea meel kuulda teie seisukohti, mille põhjal siis koostaksime arvamuse. aga ma tahaksin lihtsalt hoiatuseks öelda seda, et me peame olema väga ettevaatlikud etteva-, erinevate ettepanekutega, mis puudutavad VKE-sid ja FIE-sid, sellepärast et kui me paneme niisugustele ettevõtjatele ja ettevõtetele veel suurema kohustuse andmete kontrollimise osas, siis on tarvis neile tõesti seda selgitada, miks, sest et see toob ju kaasa täiendava halduskoormuse ja seetõttu ei ole nad sellega väga rahul. ning selle märkusega ma olengi nõus andma nüüd sõna kolleegidele arvamusteks, aitäh! suur tänu! härra Sukalas kõigepealt. suur tänu, kallid kolleegid, ma tahaksin tänada härra Chichesteri väga kõikehõlmava dokumendi eest eraelu ja andmekaitse küsimuse teemal. sellega tekkis muidugi mitmeid küsimusi ning meie komisjon on just nimelt see, kes peab sellega tegelema näiteks eraelu puutumatuse kaitse mõiste, mis on praegu suhteliselt ähmane, seda on väga raske seadusandlusesse kaasata, samuti vastutuse kohustus. kui me näiteks oleme talletanud mingisugused andmed nii-öelda pilvandmetöötluse raames, kes siis vastutab nende andmete eest, nende andmete töötlemise eest ning missuguse jurisdiktsiooni alla need kuuluvad? võttes arvesse praegust digitaalset arengut, mis hõlmab miljoneid gigabaite, siis me tõepoolest peame pöörama tähelepanu kõigele sellele, mis toimub internetis. internetis praegu väga lahkelt paljud tarbijad annavad kasutada oma isikuandmeid kasutajad ei tea iga kord, missugused on ohud, mis kaasnevad nende, nende andmete kasutamisega, nimelt niisugust, missugust hinda nad peavad selle eest maksma ning eraelu puutumatus on asi, millele me peame kogu aeg tähelepanu pöörama, see on kahekümne esimese sajandi uus oht, institutsioonid peavad tagama piisava paindlikkuse ning piisavad seadus andluse eraelu puutumatuse kaitseks ning töötama välja parimad tavad isikuandmete kaitseks ja selleks, et säilitada isikute eraelu puutumatus. samuti me peame pöörduma niisuguste ettevõtete poole, kes pakuvad teenuseid tarbijale, et nad nende valduses olevaid tarbijate andmeid paremini kaitseksid. niisugune kontseptsioon on väga oluline ka insenerinduse seisukohast, aga meie kui õigusaktide koostajad peaksime pöörama siiski rohkem tähelepanu eraelu puutumatuse kaitsele ning samuti digitaalajastuga kaasnevatele uutele ohtudele. kodanikud, õpilased, õpetajad, õig-, seadusandjad programmeerijad ja nii edasi ja nii edasi, nendel kõikidel on õigus oma eru, eraelu puutumatusele ja sellele, et nende on- ja offline käitumist kogu aeg ei jälgita. järgmisena Paul Rüübik, palun. aitäh. ma tahaksin kõigepealt äh, Charlesi õnnitleda äh, selle raporti pärast ta äh, pöörab tähelepanu ka VKE-dele, see on alati väga hea, sest et siin keht-, on täiesti erinevad asjad, eri-, nõuete kehtestamine ja nende täitmine. meil on ühelt poolt äh, Wikileaks, mida väga kiidetakse, et kõik on väga äh, avalik ja et kõik andmed tuleks avalikustada, aga mm, seal äh,, sellele heidetakse ette ka spionaažiga tegelemist, spionaaži ja kirjasaladuse, erakirjasaladuse avaldamist e ja samas on ka teine pool olemas, nii et äh, ühelt poolt on meil olemas äh, eraelu puutumatuse kaitse ja teiselt poolt Wikileaks, et äh, me peame tõesti vaatama, et kus on see õige tasakaal ja mis annab parema tulemuse. ma arvan, et meil on juba väga palju erinevaid süsteeme, no EMAS, kus toimub mm, et vabatahtlik sertifitseerimine, kus eelkõige väiksed ja keskmise suurusega ettevõtted saavad vabatahtlikkuse alusel sertifikaate saada, seda tuleks toetada, aga andmekaitse inspektoritel on muidugi probleem sellega, et see tekitab kulusid, nõuab rohkem äh, personali ja VKE-de konkurentsivõime äh, kahaneb, nii et ma toetan täielikult seda, mida äh, Charles on öelnud selle kohta proua Skabinska, palun. Thank you very much um,. As a shadow I. suur tänu raport, variraportöörini ja pean toetama teie raportit, aga tahaksin teha ka mõned kommentaarid. esiteks peame me tegema vahet online ja offline andmetel sellepärast et advokaadid ja arstid ei ole äh, samal tasemel ju IT-firmadega ja kindlustused firmasid ei saa paika, ühele pulgale panna nende veebilehekülgedega. nii et sellepärast me ei saa kasutada neile mõlemale ühesuguseid reegleid ja see puudutab ka tähtaegasid, ehk et kui kaua tuleb säilitada andmeid, enne kui neid kustutatakse. ma loodan, et komisjon peab ka seda arves. teiseks, nagu te mainisite, meil on vaja ka äh, eraelu kui sellist täpselt paika panna me kõik oleme nõus sellega, et Äh, internet, mobiilitehnoloogia, veebileheküljed äh, peaksid lähtuma eraelu ähm, puutumatusest, aga tegemist on jällegi väga ähmase mõistega. kolmandaks, andmete kogumine ja vahetus. tegemist on väga tähtsa küsimusega, sest me anname oma andmeid ettevõtetele, mis äh, koguvad neid registritesse, müüvad neid siis edasi, nii et andmed liiguvad ja paari-kolme kuu pärast võivad siis meile hoopis kummalist teed pidi tagasi jõuda. meil on ettevõtteid, mis koguvad andmeid, neil on väga suured andmebaasid ja see küsimus tuleb tõesti legaalselt, õiguslikul tasandil lähend-, lahendada ja meil on vaja tõesti suuremat äh, sekkumist äh, Euroopa Liidu tasandil. eriti just eraisikute andmete ostmisel. ja andmevahetusel peaks olema väga selge ka jälgitavus, ehk et kelle käest kellele nad liikusid, kes sai siis informatsiooni siis andmekaitsekontroll puhul peab olema väga selge just see jälgitavus siis, et kes andmed kellele andis ja me peame olema ka äh, jälgitavuse puhul, peame me kindlaks tegema ka selle, et kui andmed jõuavad kolmandate poolte äh, kätte, et siis kuidas nad sinna jõudsid. väga tähtis on ka digitaalne andmekaitse sest äh, internetikogukondadest on võimalik saada ka emaile ja on väga tähtis pöörata tähelepanu ka sellele määrusele siis. kolleeg Lamberts. kolleeg Lamberts, palun. Uh, tahaksin jätkata enam-vähem samas suunas kui proua Bobinska. me kõik see, millest me siin räägime, tegelikult on ju uued majandustegevused ja potentsiaalne kasv ja areng. see on ju termin, mida me üsnagi armastame siinses komisjonis. Te nimetasite siin Facebooki ja teisi sotsiaalvõrke, kus andmeid salvestatakse. me peame kogu aeg meeles pidama, et terve hulk uusi ettevõtteid on sellest just teinudki oma ettevõtlusmudeli. just nimelt info müümisega, oma lõppkasutajate info müümise pealt nad teenivadki. ma ei tea, kuidas teile see tundub, aga mõned meetmed, mida on tegelikult tarvis küll tõesti võtta, need võivad ohustada mõningate ettevõtete ärimudelit. minule see ausalt öeldes muret ei tee, sellepärast et mulle teevad rohkem muret eraelu puutumatuse kaitsmist puudutavad õigused, mitte mõningate kahtlaste ettevõtete ärimudel, aga ma arvan, nagu me siin ütlesime, oli see siis Giles või keegi teine eelnevatest sõnavõtjatest kes ütles, et me loomulikult tahame, et interneti, tegevus internetipõhine ettevõtlus toimiks, aga me ei soovi seda teha eraelu puutumatuse arvel. Äh, väga hea on see, et töödokumendis nimetatakse ka vajadust selgete kontseptsioonide järele. Te räägite siin eraelust, eraelu puutumatusest ja sellest, et see termin on suhteliselt ähmane ning kui me mingisuguse õiguse lõpu, seaduse lõpuks vastu võtame, siis me tahame, et seal oleks väga selge definitsioon. nii et see on igati tervitatud märkus ja mis mind kõige rohkem segab siiski, on asjaolu, et me oleme otsustanud, et viimaste aast-, paari aasta jooksul, kui öö, äh, inimesed taotlevad töökohti, näiteks siis teda nii-öelda jälgitakse, vaadatakse, mis tema viimasel ajal minevikus teinud on interneti põhiselt. see ei ole tegelikult õige, minu arvates kõikidel kodanikel peab olema õigus sellele, et nende minevik nii-öelda unustatakse ära. see, et praegu on võimalik jälgida, mida inimesed isegi aastakümneid tagasi tegid, see on muidugi huvitav ja ajaloolisest seisukohast lähtudes on see kindlasti äärmiselt huvipakkuv, aga kommertskasutuseks või siis niisuguseks inimest ohustavaks ja temale kahjulikuks kasut-, kasutuseks. seda tuleks piirata või see üldsegi ära kaotada, nii et me peaksime leidma mingisugused võimalused, kuidas seda teha, et meie minevik nii-öelda internetis unustataks. ma ei tea täpselt, kuidas neid mõtted sellesse raportisse kaasata, aga ma ootan arutelu sel teemal, aitäh. kas ka komisjonist on keegi kohal, ei ole. Charles, äkki sa tahad veel kommenteerida, palun? Thank you, Chairman, and thank suur tänu, esimees, suur tänu kõigile kolleegidele nende väga abistavate märkustest. ma tuleksin lihtsalt paari punkti juurde tagasi. esiteks härra Tsukalas mainis siin pilvandmetöötlust. ma ei tea, kas te kõik teate, mis see on, tegemist on täiesti uue asjaga. inimesed, kes seda kasutavad, ütlevad, et äh, meil oleks vaja rohkem turvalisust, mitte aga vähem selle tehnoloogia puhul ja ma olen ka selles veendunud ning tuleks mõelda, kuidas äh, oleks võimalik andmekaitset säilitada nii suures mahus see on äh, tõesti asi, mis läheb kaugemale kui lihtsalt filosoofilised mõtisklused. ja ma tänan ka toetuse eest, äh, mis ta said minu sõnad väikese keskmise suurusega ettevõtete äh, kohta, jah, ma tean, Paul, et sa tõesti oled ka väga vaimustunud väikese keskmise suurusega ettevõtetest. proua Kulasko-Popinska, te ütlesite, et me peaksime tegema vahet online ja offline andmetel kui ma rääkisin, alustasin tööd andmekaitseregistritega Ühendkuningriigis, siis äh, esialguses oi, algu säilitati andmeid ainult elektrooniliselt ja paberil olevad andmed ei olnud esialgu määrusega ka kaasatud, nii et see oli võimalus, kuidas seda asja, sellest asjast mööda minna. aga kui me teeme vahet, siis tuleb tagada tõesti, et ka mõlemate andmete puhul on tagatud kaitse nüüd ähm, andmekaitse asjade saladuses hoidmine paberile on muidugi lihtsam kui elektroonilisel. kui te soovite midagi hoida saladuses, siis panete sellele tõesti äh, Äh, kirja, et see on salajane, jätate laua peale, et mitte keegi ei pööra sellele tähelepanu, kui te aga panete selle ümbrikusse, siis huvitab see kõiki, mis seal sees on. nii et võib-olla me peaksime tõesti natukene seda rääk-, sellest veel rääkima, kui me minu arvamust koostame. ja ma olen nõus sellega, et me peame olema ettevaatlikud, äh, kui me räägime andmete müümisest, äh, sellepärast et tegemist on kommertstegevusega ja meil tuleb andmeid kaitsta nii et jällegi, tegemist on väga tähtsa küsimusega. Philipp Lamberts rääkis siin minevikust. jah, tõesti väga huvitav on see lähenemine. väga paljud inimesed ja eriti poliitikud oleksid õnnelikud, kui nende minevik kustutatakse. aga see võib olla raske. ja mul tuleb sulle öelda, et tegemist on tegelikult võib-olla asjaga, millest me oleme juba maha jäänud, nii et võib-olla me peaksime siiski jätkama lihtsalt andmete äh, kaitsmist, sest meil on tõesti vaja rohkem kaitset, rohkem eraelu puutumatust, mida rohkem äh, luuakse inimestele võimalusi lahti saada asjadest, millest nad muidu lahti ei saa ja ma arvan, et ajakirjandus on just see, mida see kõige rohkem huvitaks aga tõesti tänan nende märkuste eest ja me katsume nüüd seda variraportööride koosolekut kokku kutsuda selleks, et arvamuse projekt välja töötada. ma ei tea, kas meil praegusel hetkel on juba, härra esimees, vaja tähtajad välja kuulutada, kui jah, siis andke mulle sellest teada. jah, ich bedanke mich herzlich. Äh, es gibt keine Wortmeldung. aitäh. rohkem sõnasoovijaid ei ole ja mis puudutab ajakava, siis me oleme hetkel paika pannud üksnes üheteistkümnenda aprilli, eks? on ju nii? vabandust, see on libekomisjonis, libekomisjonis on üheteistkümnendas aprilli, üheksateistkümnendal aprillil äh, tähtaeg ja meil on kolmeteistkümnendal aprillil muudatusettepanekute te äh, esitamise tähtaeg. et kõigil kolleegidel on aega veel ettepanekuid teha ja hääletus toimub üheksandal mail, kui kõik läheb hästi. kui rohkem sõnasoovijaid ei ole selle teema kohta, siis me võiks minna üle järgmise teema juurde. suurepärane, tegemist on ENISA-ga, Euroopa Võrgu- ja Infoturbeametiga ja meil on arvamuste vahetus äh, Euroopa ja äh, andmekaitse inspektori arvamuse esitlus, äh, härra Butarelli peaks siia tulema Ja, meine Damen und Herren, dann darf ich äh lugupeetud daamid ja härrad, kui lubate, siis alustame neljanda päevakorrapunktiga ja ma anna, äh, kõigepealt tervitan härra Butarellit ja annan teiseks talle ka sõna et ta saaks sisse juhatada meie arutelu. Teil on sõna, palun. aitäh, härra esimees, mul on väga hea meel ja suur au osaleda teie komisjoni istungil ning ma olen tõesti väga tänulik, et te mind siia kutsusite. ma räägin väga lühidalt, võttes kokku kokku ja värskendades natukene seda, seda arvamust, millele ma eelmise aasta lõpus alla kirjutasin ja võtan arvesse ka te ühte teist väga huvitavat arutelu, mis toimus märtsi alguses vastavas nõukogu töörühmas ning mis käsitles täpselt sedasama teemat. Euroopa andmekaitse inspektsioonina oleme me väga mitmetes valdkondades tegemas koostööd ENISAga, näiteks küber, küberkuriteod ja terve hulk muid asju. mis puudutab eraelu ja selle puutumatust, mida te just äsja kommenteerisite, ja samuti täie, uued tehnikad, need kõik selgitavad, miks miks see teema on meile väga huvitav ja miks me toetame neid ettepanekuid tagada NISA täielik töö täielik jätkamine, samal ajal ka moderniseerida tema mandaati ning tugevdada ja laiendada tema tegevusvaldkondasid. meie arvame, et äh, ENISA ülesannete laiendamine on täiesti kooskõlas Lissaboni lepinguga ENISA jaoks paika pandud ülesannetega teha koostööd mitte ainult õiguskaitseorganitega, aga ka andmekaitseametitega. minu kommentaaridest näete, et tegu on tegelikult loomuliku ühilduvusega turva, turbe ja andmekaitse vahel ning ning nendevaheline koostöö on tegelikult edu tagamiseks võtmetähtsusega. mul on põhim-, põhiliselt kuus punkti, mida nimetada. Ük-, esimene neist on seotud Enisa pädevuste laiendamisega. meil on väga hea meel, et valitud õigusi instrument on määrus. agentuur, mis kaasab andmekaitse ameteid ja samuti õiguskaitseorganeid on praegu formuleeritud väga-väga üldiselt selles ettepanekus ning seetõttu võimaldab see ka määruse väga laialdast ja mitmekesist tõlgendamist. näiteks artikkel kolm üks alapunkt K nimetab, et amet võib teostada kõikvõimalikke muid ülesandeid, mis talle on, mis on talle ülesandeks tehtud ühenduse õigusaktidega. Te näete ju, et niisugune lahtise otsaga klausel võib tegelikult tuua kaasa teatavaid arusaamatusi e, ametit töös ning selleks, et tagada igasuguse õiguskindlusetuse puudumine, peaks olema agentuuri või ameti tööd ja ülesanded selgemalt paika pandud. nüüd teine kommentaaride grupp, see on seotud abiga, täiendava abi pakkumisega Enisalt Enisale nii-öelda. siin tundus meile, et on tegemist teatava järjepidevuse puudumisega, nimelt selles küsimuses, et kes saab Enisalt abi paluda. näiteks kui võrrelda põhjenduspunkte seitse, viisteist, kaheksateist ja kolmkümmend kuus ning siis vaadata näiteks artikleid kaks, üks, kolm ja neliteist, siis on näha, et ühest küljest viidatakse sellele, et peaks võimaldama, et NISA peaks pakkuma nii palju abi kui vähegi võimalik, aga samas teiselt teisest küljest mõned teised artiklid jällegi püüavad limiteerida seda NISA-poolset abi pakkumist, missugustele organitele võib abi pakkuda, millistele mitte. põhimõte peaks olema selles, et NISA teeb koostööd kogu Euroopa Liidu ja seega kõikide agentuuridega ning seetõttu me soovitame, et kõikvõimalikud ametid, agentuurid, institutsioonid ning samuti ka liikmesriigid peaksid saama ENISA-lt paluda abi ja toetust niisugune avatud lähenemine võimaldaks eh, niisal oma funktsioone täita, täita just seal, kus kohas neid kõige rohkem on tarvis täita. loomulikult nõuab see, et eh, niisa oleks selektiivsem, et ta saaks tõhusamalt tööd teha. nüüd kolmas kommentaaride, kommentaaride rühm. parim saadaolev tehnika. mis tahes Euroopa Liidu institutsioon sealhulgas ka EDPS omab omaenese isiklikku missiooni. see on tema põhiülesanne ja see oleks, peaks olema valdkond, millest ta lähtub kõikides oma tegevustes. ning uute tehnoloogiate ja infoturbe vallas on see eriti asjakohane ning seetõttu me soovitamegi, et me lisaksime ettepanekule lühikese täienduse, mis nõuaks, et amet kasutaks siseturbe vallas kõige uuemat kättesaadavat tehnoloogiat niimoodi, et ta saaks tegutseda ka teiste sarnaste orga-, teistele sarnastele organisatsioonidele eeskujuna. lisaks võimaldaks niisuguse tehnoloogia kasutamine olla heade tavade edendaja infoturbe vallas, sellepärast et Elisa on esimene, kes niisuguseid tehnoloogiaid Euroopa Liidus rakendab. seda me tahame selleks, et amet saaks pidevalt olla suhtluses tööstusega, tagamaks, et uute võimaluste ilmumisel tema kasutatav tehnika ka kohe värskendatakse ning nii tööstus kui Enisa peaksid sellest tõsi, tihedast dialoogist kasu saama. lisaks me taotleksime ka täiendavat selgust, mis puudutab ülesannete, Enisele antud uute ülesannete ja isikuandmete töötlemise vahel, sellepärast et praegusel hetkel see ettepanek ei täpsusta, kas ametile antud ülesanded võivad sisaldada isikuandmete töötlemist või mitte. kuigi samad nende, mõned nendest ülesannetest tunduvad vähemalt mingisuguse maani sisaldavat isikuandmete töötlemist ning kui asi nii on, siis on kindlasti tarvis rakendada mingit konkreetset meedet. seetõttu soovitamegi, et kui ENISA peab töötlema isikuandmeid, sellepärast et talle on antud vastavad ülesanded, siis peab määrus ka seda, selle sätestama ning äh, samuti panema paika paindlikud meetmed, missugustel juhtudel ja missuguses ulatuses on lubatud isikuandmete töötlemine ja missugused oleksid need öö, äh, kaitsemeetmed, mis niisugusel juhul kaasataks. mis puudutab koostööd ja koostöökanaleid, siis on meil väga hea meel, et äh, Andmekaitseameti esindajad on kaasatud alalisse sidusrühmade gruppi, aga meie arvates me peaksime ikkagi tulema välja ka konkreetsete mehhanismidega erinevate probleemide lahendamiseks ning seetõttu tahaksimegi, et oleks selgelt nimetatud, et riiklikud andmekaitseametid peaksid olema ametisse määratud ENISA poolt vastavalt artiklile kakskümmend kolm. samuti tahaksime me, et kaasataks mittesekkumissäte, mis puudutab EDPS-i, nii nagu on juba tehtud riiklike andmekaitseametite osas ning viimane minu soovitus puudutab tegevjuhtkonda. seletuskiri toob välja kõik eh, tegevjuhtkonna ülesanded ja nende järelevalve rolli ning seetõttu ma ütlen lihtsalt, et me toetame seda lähenemist küll, aga sellele lisaks tahaksime lisada ka niisugused asjad nagu näiteks eh, seesmise andmekaitseametniku määramise ning seesmise andmekaitsepoliitika kinnitamise ning samuti andmekaitse protokolli, äh, andmekaitse ametite ja ametnike andmekaitse protokolli. me soovime igal juhul seda eesmärki saavutada, soovime lihtsalt, et võetaks täiendavaid meetmeid, mis tooksid rohkem selgust ja ma võin ka öelda, et paljud liikmesriigid äh, toetavad meid just nimelt selles soovis täiendava selguse järele. me ei pöördu teie poole mitte ettepanekuga üle pingutada üksikasjade osas, vastupidi, me oleme seisukohal, et meil on praegu hea võimalus seda määrust parandada ja seda parandada just nimelt täiendava selguse kaasamisega. tänan teid tähelepanu eest. aitäh ja nüüd annan kolleegidele võimalusi omapoolseid märkusi teha. ma teen, palun, et te kõik räägiksite, peaksite kinni kahest minutist. härra Tsukallas. aitäh. mina sooviks tänada härra Butarellit, et ta on σχετικά με τη λειτουργία του ΕΝΙΖΑ. Η μεγάλη εμπειρία που πλέον συγκεντρώνει ο θεσμός του Data Protection Supervisor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 aitäh, härra esimees ja suur tänu ka härra Butarellile nende kommentaaride eest, need on väga kasulikud ja väga konstruktiivsed. ma tahaksin lihtsalt temalt küsida, mis puudutab teist prioriteeti, mida ta nimetas, ehk siis abi, abi pakkumine ja teatav järjekindlusetus selles osas, kes saab Eniselt abi pakkuda ning pal-, paluda ning kes mitte. mina olen igati nõus sellega, et kõik Euroopa Liidu organid peaksid saama Enisa poole pöörduda, aga ma tahaksin teada, mida härra Butarelli arvab Enisa ja erasektori vahelistest suhetest. see on selles valdkonnas ka väga märkimisväärse tähtsusega kuidas te arvate, et see suhe peaks arenema? minu arust on oht siin selles, et amet võidakse üle ujutada kõikvõimalike abipalvetega, sellepärast et see on valdkond, kus tegevus järjest suureneb ja kasvab, infotöötlus ja internetiturvalisus on uus ala ja taotlused võivad kõvasti suu-, nende arv võib kõvasti suureneda ning erasektorile võib olla suhteliselt kasulik, kui nad saavad pidevalt pöörduda Andmekaitseametisse, sellepärast et nad otsivad ju igalt poolt täiendavat abi. nii et kas te võiksite natukene täiendavalt avaldada oma seisukohti, mis te arvate Enisa ja erasektori vahelisest, vahelistest suhetest, aitäh! kas ma võiks küsida, kas härra Butarelli soovib vastata? Oh, thank you for, for your uh, reaction. suur tänu teie seisukohtade eest. ma arvan, et paindlikkus, mida ettepanekus ikka ja jälle nimetatakse, on just see võtmeelement, mida tuleb igal juhul silmas pidada. me oleme kõik seda meelt, et NISA oleks tulevikus nagu niisugune kogemuste või ekspertiisi keskus, selline toetav element uuele võrgustikule, nii kuhu kuuluvad nii era- kui avaliku sektori sidusrühmad. seletuskirjas on ka mitu korda öeldud, et Niisa ei täida niivõrd operatiivset rolli, kuivõrd just vastu, vastupidi, ta loob turvalisuse ja turbevõrgu, olles keskne keskne asutus selles võrgustikus ja näiteks küberkuritegevus on just niisugune valdkonnas, kus Enisa saab mängida juhtivat rolli koostöös küll muidugi erasidusrühmadega ning seetõttu me arvamegi, et see osa määrusest, mis neid valdkondasid käsitleb, vajab täiendavat selgitamist, et Enisa saaks olla selektiivne, aga samas mitte liiga piirav. ma arvan ka, et igasugused teadmised, igasugused parendused, nende sisestamine olulistesse era- ja avalikesse võrkudesse on äärmiselt oluline ning see on tähtis element, millele tuleb tähelepanu pöörata ning samuti teadusuuringud, samuti valdkond, kuhu institutsionaalsed investeeringud peaksid tegelikult minema. me ei ole siin mitte selleks, et aru, hakata Enisat äh, mingi muu organi vastu välja vahetama, vastupidi andmekaitse ja infoturbe vahel on väga tihe side ning me oleme nüüd võib-olla esimese raundi lõpetanud ja soovime tulla välja niisuguse platvormiga, mis pakub rohkem selgust ja mis on eelkõige toetavaks organiks Euroopa Liidus. aitäh, kas komisjonist härra Rožia sooviks midagi lisada. suur tänu, suur tänu esimees, et andsite ka komisjonile võimaluse kommentaare anda andmekaitse inspektori arvamuse NISA ettepanekute kohta jõudis meieni pärast seda, kui komisjon oli oma ettepanekud avalikustanud, nii et see oli nüüd esimene kord, kus parlament ja nõukogu saavad arvamust avaldada selle ettepaneku kohta ja näevad, mida andmekaitse inspektor arvab ja kui palju on siis võimalik ühildada nüüd äh, varasemaid ettepanekuid ja muudatusi nendele ettepanekutele tahaksin välja tuua kaks nüanssi, mis minu arvates on tähtsad. paljud andmekaitse inspektori ettepanekud, mis puudutavad äh, isikuandmeid äh, agentuuris, on tegelikult juba agentuuril olemas. Nad ei ole osa NISA määrusest, nad ei ole ka osa praegusest mandaadist ega ka järgmisest mandaadist aga need on äh, rakendatud äh, äh, juhtiva nõukogu poolt ja agentuuri juht vastutab kes vastutab agentuuri igapäevase töö eest, peab vastutama siis ka andmekaitse eest. me usume, et oleks parem, kui asjad jääksid nii, sest määrus on tõesti selleks, et tegutseda kõige kõrgemate asjadega ja andmekaitse üksikasjad peaksid jääma tõesti madalamale tasemele täitevjuhtidele ja nõukogule. on väga tähtis tõesti andmekaitse inspektorile selgitada, et agentuuri nõukogul on järelevalve ülesanne selles mõttes ja ta vastutab ähm, andmekaitsereeglite rakendamise eest. ettepanekud ähm, teiste Infoturbeameti määruse koht, osade kohta, eriti ülesannete kohta, ma arvan, et komisjon peab olema piisavalt peab andma agentuurile piisavalt palju paindlikkust, et oleksid ülesanded, mis oleksid suunatud tulevikku, et nad ei sõltuks mitte praegustest arengutest, vaid oleksid tähtsad ka veel nelja-viie aasta pärast. sest äh, info ja võrgustike puhul arengud on tõesti väga kiired, aga nagu öeldud, tegemist on praegu esimese võimalusega parlamendil ja nõukogul vaadata, mida nad tahaksid komisjoni ettepanekutes muuta. suur tänu! bedanke mich, Herr Buttarelli, möchten Sie? suur tänu, härra Buttarelli, kas te soovite veel midagi lisada? I'm grateful uh, for this uh, last group of comments. Just... suur tänu, lihtsalt tahaksin lisada paar märkust viimastele kommentaaridele. nimelt äh, eesmärk olla ambitsioonikas ja paindlik äh, ei välista seda, et meil hoolitseksime lisaselguse eest, eriti just võtmeküsimusega küsimuste osas. me kõik tahame, et infoturbeametil oleks parem koostöö liikmesriikidega ja komisjoniga ja väljakutseks on välja töötada rohkem üleilmsel põhimõttel põhinev lähenemine ja võidelda küberkuritegevuse vastu. on väga tähtis loobuda praegusest killustatud lähenemisest, mida me praegusel hetkel liikmesriikide tasandil väga tihti näeme. nii et teie, teie käes on parim võimalus tasakaalustada meie eesmärke ja ambitsioone ja teiselt poolt siis ka selgust. suur tänu! Noch eine Anmerkung von Charles Stitch. Ja, Charles Chichester soovib veel ütlemist giving me the floor. ja aitäh mulle jällegi sõna andmast. tahaksin eelkõige tänada komisjoni nende kommentaaride eest. väga hea on kuulda, et härra Butarelli kommentaarid toetavad meie, meie lähenemist, sellepärast et see teeb kõik asjad ju lihtsamaks, see teeb meie jaoks elu kergemaks. tänan veel kord härra Butarellit. tundub, et me kõik liigume ühes suunas, me tahame Andmekaitseametile luua õige raamistiku, tagada selguse ja ülesannete täpsuse. nii et teie sõnavõtust oli tõesti mulle kui raportöörile väga suurt kasu, aitäh! aitäh! ma tänan härra Butarellit ja härra ja kolleege kõik, kogu teabe ja kogu küsimuste eest. meil on vaja selle protsessi jaoks veel aega, kahekümne kuuendal mail on meil kuulamine ja suvel tuleb siis äh, uurimus ja härra Butarelli kindlasti jääb meiega kontakti. väga hea, et me saime teiega täna nii intensiivselt seda küsimust käsitleda, nii et äh, suur tänu ja me lõpetame selle päevakorrapunkti käsitlemise. aitäh! kuna me täna nii hästi edasi liigume, siis äh, saan ma välja kuulutada järgmise päevakorrapunkti, tegemist on tegelikult kahe päevakorrapunktiga, nad on, tegemist on kahe eraldi punktiga, aga nad kuuluvad äh, tihedalt kokku. tegemist on äh, seitsmenda teadusuuringute raamprogrammiga ja meil on siin ka külaline. Nehmen Sie hier Platz bitte. einmal durchwühlen. Ist Müll und alles dabei. Ähm, ich darf Herrn Rolf Annerberg. Ma tervitan siin äh, Rolf Annerbergi. tegemist on seitsmenda raamprogrammi vahehindamise ekspertrühma esimehega, tegemist on äh, daamide ja härradega, kes äh, on suurt vaeva näinud, et nad on asjaga tutvunud ja mõelnud, et mida saaks paremini teha ja mis oli juba niigi hea, nii et ma tervitan teid ja annan teile võimaluse lühidalt äh, rääkida, et äh, mida te et milline lihtsalt on olnud vahehindamise tulemused ja siis on äh, kolleegidel võimalus küsimusi esitada. aitäh, härra esimees. räägin seitsmenda raamprogrammi vahehindamisest ja mida ma täpsemalt kavatsen äh, teha, kavatsen teile selgitada selle hindamise sisu ja samuti võtmeavastusi, mis me tegime, kui nii võib öelda, ja samuti räägin mõned sõnad siis tulevikust, mis me edaspidi kavatseme teha. nüüd paar sõna kõigepealt taustast. kui võeti vastu otsus seitsmenda programmi kohta otsustati, et vahehindamine peab toimuma hiljemalt kahe tuhande kümnendal aastal. no samuti öeldi otsuses, et äh, vahehindamine peab hõlmama kogu raamprogrammi. samuti tuleb vaadata mõningaid valdkondi eraldi, näiteks nagu Euroopa Teadusnõukogu, nii ning seda hindamist peavad teostama kümme väliseksperti, kes on täiesti sõltumatud. märtsist oktoobrini eelmisel aastal toimus meil kokku seitse koosolekut ning komisjonile saadeti meie raport eelmise aasta kaheteistkümnendal novembril. ma ei hakka kõikide grupi liikmete CV-sid läbi vaatama, aga võin öelda, et tegu on äh, teadusvallas aktiivsete inimestega, politoloogid, arstid, teadusuuringud, samuti inimesi, kes on olnud äh, juba enne tegevad vald, hindamisvaldkonnas, samuti teadus, tööstuse ja teadusuuringute esindajad nii suurtest ettevõtetest kui väikestest. kui me vaatame mandaati, siis mandaadis, siis oli peamiselt seitse küsimust. kas põhieesmärgid on saavutatud, kuidas on võimalik parandada raampro-, raamprogrammi mõju erale ja muudele poliitikale? Äh, siis seitsmenda raamprogrammi roll Euroopa paigutamisel ülemaailmsele kaardile, siis uute meetmete tõhusus. Äh, kas uued meetmed olid tõhusad? jällegi küsimus, kuidas oleks parem tegeleda valdkonna üleste tegevustega ehk siis suured väljakutsed, meetmete lihtsustamine ning lõpuks me pidime ka andma oma seisukohad kuuenda raamprogrammi hindamise osas. ülesanded olid üsna kõikehõlmavad ning see oli eeliseks nii meile kui kogu töögrupile, sellepärast et kui mandaat on väga kitsas, siis võib terve hulk asju kahe silma vahele jääda. me ei suutnud võib-olla mandaadi kõiki aspekte väga täpselt katta, aga me oleme täiesti veendunud, et me katsime oma raportis olulisemad mandaadi ülesanded. kuna praegu seitsmes raamprogramm on alles poole peal, siis on vara öelda, missugust mõju ta tegelikult Euroopale avaldab, aga siiski on mõningad tõendid, mida saab kasutada ning ma tahaksin öelda, et taustaandmed, mis meil olid hindamiseks, olid palju paremad kui kuuenda raamprogrammi puhul. me tegime palju omapoolseid hinnanguid, meil oli väga palju andmeid, mida hinnata ning te võite küsida komisjoni ametnikelt, missugused olid nende kogemused nende programmide teostamisega. vähemasti enda nimel võin ma öelda, et kõikide vastuste kvaliteet ning komisjoni ametnike pühendumus sellele ülesandele oli suurepärane. viisime läbi ka mitmeid uuringuid, need uuringud viidi läbi erinevates riikides ja neid teostasid jällegi sõltumatud eksperdid, samuti tegime väga palju intervjuusid kõikvõimalike erinevate valdkondade esindajatega, teadlastega, erinevate organisatsioonide esindajatega ja nii edasi ja nii edasi. siis toimus väga, väga kõikehõlmav sidusrühmadega konsulteerimine, see toimus kogu suve jooksul ja meie online küsitlusele saime enam kui viissada vastust. siis olid meil paika pandud riiklikud kontaktpunktid erinevates liikmesriikides kogu Euroopa Liidus. kokku kuulus nendesse punktidesse enam kui mitusada, enam kui mitusada inimest. räägime nüüd tulemustest. esiteks, meie esimene võtmesõnum seitsmes raamprogramm on, liigub edasi ning täiesti kindlalt avaldab ta märkimisväärset mõju Euroopa teadus- ja arengutegevusele Sil-, selles ei ole vähimatki kahtlust, aga loomulikult mingites valdkondades on ka probleeme selle rakendamisega, aga ikkagi on väga oluline, et me oleksime eelkõige positiivsed, et me kiidaksime saavutatud häid tulemusi. vaatame nüüd natukene, missugused on programmi tugevused. esiteks tegu on väga ulatusliku programmiga. tema ulatus on muljetavaldav ning ta annab Euroopale kindlasti lisa, lisandväärtust. see on ainukene võimalus piiriüleseks koostööks väga suures ulatuses ning me usume, et see programm tõesti on väga suure mõjuga. mõnikord on seitsmenda raamprogrammi teaduslik väärtus kahtluse alla seatud, meie vastupidi oleme teistpidi, teistsugusel seisukohal. üldiselt on tulemused väga head ning enamik protsesse, mis on selle käigus läbi viidud, on väga hea kvaliteediga. olulise tähtsusega on mobiilsus ja nimelt selleks, et teadusuuringute kvaliteeti parandada ja suurendada ning me leidsime ka, et Marie Curie tegevustel on kõvasti, tegevustest on kõvasti kasu olnud meie tegevusele. lisaks väga positiivset mõju on avaldanud see programm tea-, teadusuuringute taristutele. seda on hinnatud ka seitsmenda raamprogrammi erinevaid osasid on eraldi hinnatud ka tunnistatud tõhusaks ning täiesti selge on see, et me mõjutame positiivselt riiklikke püüdlusi teaduse vallas ning samuti tööstuse innovatiivsusvõimet. nüüd mõned valdkonnad, kus on võimalik veel paran-, paremini toime tulla. esiteks muidugi halduskoormus, selle juurde ma tulen hiljem tagasi, aga väga paljudele väikeettevõtetele uu-, teadlastele ja nii edasi kaasneb selle programmiga väga suur halduskoormus, kuigi mingisuguseid edusamme on juba tehtud. teiseks on teadusuuringud alati riskantne valdkond, seal selles sisaldub hulgaliselt riskantseid faktoreid ja alati on oht ebaõnnestuda ning me arvamegi, et väga oluline on see, et me muudame tasakaalu riskide ja ulastuse, usalduse vahel, sellepärast et usaldus on ka teadusuuringutes väga olulise tähtsusega. samuti on mõned valdkonnad, kus meie arvates peaks riski suhtes olema palju tolerantsem naiste kaasamine on ikkagi liiga aeglaselt läinud, oleme paranenud aga, aga nelikümmend protsenti ei ole ikka veel saavutatud. mis puudutab tööstust, siis arvudest on näha, et osalus seitsmendas raamprogrammis on vähenenud, see toimus juba kuuendas raamprogrammis ja täpselt sama on jätkunud ka seitsmendas, aga kui me näiteks räägime ühistest tehnoloogilistest algatustest, siis tegelikult ei saa täie kindlusega väita, missugune tendents on, kui me räägime tööstuse kaasamisest. VKE-de e osas me oleme püstitanud eesmärgi viieteist protsendiline osalus, aga seal me veel ei ole. nüüd mõned uued mured, küsimused ja dilemmad. esiteks on vaja palju tõhusamat koordineeritust liikmesriikide ja Euroopa Liidu tasandi vahel. isegi kui raamprogramm, programm on hiiglasuur, siis väga suuresti on siiski kaasatud liikmesriigid, meil on siin uued instrumendid, tehnoloogia algatused, tehnoloogilised arengud, aga sellega seoses kaasnevad ka mõned rahulolematuse väljendused, et need on liiga keerukad ning nendega liitumine on keeruline. veel mõned uued instrumendid artikkel sada kaheksakümmend viis. sellega artikli vallas, mis on meil suhteliselt vähe veel kogemusi, samuti ühine programm, planeerimine selles vallas ei ole ka veel eriti midagi saavutatud. siis on mõned küsimused, mis tekitavad muret ning nimelt see, et paljudes seitsmenda raamprogrammi valdkondades on edu tase suhteliselt vilets ning uued liikmesriigid, kes tegelikult enam nii uued ei olegi, ehk siis EU kaksteist uued liikmesriigid, nende edutase on madalam kui EU viieteistkümnel. aga neid edu saavutamise tasemeid, need on, neid küsimusi me arutame väga põhjalikult. siis on vaja teataval määral raha, tähendab, on vaja aega selle vahel, kui saadetakse ettepanek ja lõpuks otsustatakse, missugune summa läheb kasutusse, nii et raha majandamine, igasugune rahastamine ei ole ka kõige paremini hetkel majandatud. nii, ja nüüd kuhu meie arvates võiks seitsmes raamprogramm suunduda ja hiljem ka kaheksas raamprogramm. eelkõige peaksime pöörama tähelepanu suurtele väljakutsetele, me kõik teame, mis need on, kliimamuutus, konkurentsivõime, elanikkonna vananemine ja energiavarud. lisaks sellele on meil vaja paremat tasakaalu uuringute ja innovatsioon, teadusuuringute ja innovatsiooni vahel ning haridus peaks olema teaduspoliitikasse paremini integreeritud. kui me tahame, et teaduspoliitikad oleksid Euroopa Liidus ja ka liikmesriikides paremini integreeritud, on meile vaja uut mõtlemist. samuti tundub meile, et me peaksime uueti, uuesti pöörama tähelepanu raamprogrammi rahvusvahelisele mõõtmele ning samuti parandama sidemeid e, ülikoolidega ja muude õppeasutustega. meil on kümme peamist soovitust. kui te need, kui te selle raporti läbi loete, siis te näete, et meil on veel rohkem soovitusi, palju rohkem kui kümme, aga need on meie arvates kõige olulisemad. kui me soovime oma innovatsiooniliidu ja Euroopa teadusuuringute ala eesmärgid täita, siis me ei tohi olla niivõrd killustatud, me peame kontsentreeruma ja pöörame eelkõige tähelepanu nendele suurtele väljakutsetele, mida ma just nimetasin ning nende puhul on kriitiline mass ja selle olemasolu väga oluline. teine soovitus, tuleb arendada kvaliteetset teadusuuringute taristuid, seda on üsna palju juba tehtud viimastel aastatel ning seitsmenda raamprogrammi teekaart on äärmiselt olulise tähtsusega, aga meie arvates on väga oluline, et me infrastruktuure jätkuvalt arendame selle programmi hilisemates staadiumites. mis puudutab rahastamist, siis meile tundub, et et siiamaani on raha väga hästi kulutatud. nagu me teame, on selle programmi lõpus võimalik rohkem kulutada kui alguses. ja ma arvan, et me peaksime sama rahastamise taseme säilitama just nii, et hilisemast programmi, hilisematest staadiumitest areneks kohe järgmine programm. nüüd, kui rääkida lihtsustamisest, ükskõik kellelt küsida mis on selle raamprogrammi suurim probleem, vastatakse ainult lihtsustamine, lihtsustamine ja veel kord lihtsustamine. ja see on väga suur probleem ja mitte tehniline, vaid poliitiline. ning äh, lihtsustamisprogramm, lihtsustamise vajadust ei ole võimalik raha, rahuldada tehnilisel tasemel, siin on vaja poliitilisi otsuseid ja meie soovitus on, et Äh, seitsmes raamprogramm püüaks rakendada kõiki lihtsutus, lihtsustamise meetmeid, mis meie ees on ning kui me jõuame järgmise raamprogrammi juurde, siis me peaksime neid samuti kasutama. lisaks kõigele, lisaks eelpool öeldule, me usume, et kui on tegemist alt üles ja ülevalt alla lähenemistega, siis nendevaheline tasakaal peaks olema natukene muude, muutunud, sest praegusel hetkel ei ole see kõige paremini paigas ning see toob kaasa probleeme nii teadlastele kui näiteks VKE-dele ja ma arvan, et kui see tasakaal oleks natukene rohkem paindlik, siis töötaks raamprogramm tõhusamalt. nagu öeldud, tutvustati seitsmenda raamprogrammi raames väga palju uusi instrumente ja nagu te ka kõik teate, on uute asjade loomine palju lihtsam kui vanadest vabanemine. seetõttu me soovitamegi kehtestada moratoorium uutele instrumentidele ehk siis mitte mingeid uusi vahendeid enne, kui olemasolevad on piisavalt välja arendatud ja adekvaatselt hinnatud jällegi probleem naiste osalusega nagu öeldud, oleme pannud paika sihi nelikümmend protsenti, aga seda on väga raske, selleni on väga raske jõuda. komisjon võib teha kõik, mis tema võimuses, kui koostades igasuguseid paneele ja muusid, muid niisuguseid asju, aga naiste osalus on asi, millele peavad liikmesriigid tõsiselt tähelepanu pöörama. nüüd mõned liikmesriigid on alaesindatud, siin ei ole võib-olla just raamprogramm see, mis saaks lahendada selle küsimuse. peaks lihtsalt püüdma arendada rohkem nende koostööd erinevate fondidega. nüüd veel, seitsmes raamprogramm on avatud rahvuseks, rahvusvaheliseks koostööks, aga see ei ole siiamaani väga hästi arenenud, nii et meil on tarvis siin paremat strateegiat ja rahvusvahelise koostöö integreerimist programmi kõikidesse punktidesse. nüüd mõningad lühikesed kommentaarid kaheksanda raamprogrammi osas. me teame, et praegu seda ei arutata veel, aga varsti hakkate. meil on selles osas paar ideed. esiteks järgmise raamprogrammi loomisel tuleks sellesse palju rohkem kaasata tööstust ning sidemed teaduse ja innovatsiooni vahel peaksid olema tugev, tugevamad, samuti tuleks veel rohkem tähelepanu pöörata suurtele väljakutsetele, samuti peaks olema orienteeritus rohkem rahvusvahele koostööle. seosed teadusuuringute ja innovatsiooni vahel peaksid olema tõhusamad ning samuti peaks olema tõhusam ja integreeritum suhe hariduse ja koolitusega. liikmesriikide Euroopa Liidu tasandivaheline koordineeritus, parem koordineeritus on samuti olel-, oluline. ning teadusuuringud tuleks võib-olla, peaksid olema rohkem struktureeritud, me räägime siin sellest eelkõige, kes peaksid päevakava paika panema, kas tööstus, ühiskond, sõltuvalt eesmärkidest peakski siis seda tegema kas tööstus või ühing või ühiskond. see oli minu ettekanne ja ma olen nüüd valmis teiega kõiki neid küsimusi arutama, aitäh! lugupeetud daamid ja härrad, see oli siis esmane info ja siin juba terve rida, terve rida sõnasoovijaid, ma alustaks härra Odiiga. aitäh! minu esimesed sõnad härra Annerbergile on, et ma soovin teid õnnitleda ja paluda teile teistele ekspertidele edasi anda meie õnnitlused, sellepärast et tegemist on väga hea dokumendiga, see võimaldab meil teha tööd meie omaalgatusliku raportiga, mis puudutab meie arvamust ja komisjoni teatist. mul on mitu küsimust meile jääb mulje teie uuringust, et et te väga keskendute seitsmendale raamprogrammile, mis on normaalne, sellepärast et see on, see ongi teie ülesanne, aga te ei käsitle siin Euroopa äh, liik-, liikmesriikides tehtavat, tehtavat teadustööd. väga suur osa teadustööst tehakse ju liikmesriikides. ja meil jääb mulje, et ma ei tahaks öelda, et selles lennukis ei ole üldse pilooti, aga mul jääb mulje, et see koordineerimine liikmesriikide ja Euroopa Liidu vahel, et seda ei ole, et seda oleks vaja ja teilt muidugi ei äh, palutudki seda analüüsida, nii et normaalne on, et te selle, selle teemaga ei tegele, aga kas te võiksite siiski äh, ka seda küsimust valgustada. mis puudutab lihtsustamist, siis aitäh, et te meid toetate, sest me oleme alates kahe tuhande seitsmenda aasta eelarve täitmise aruande heakskiitmisest äh, seda soovinud. ma siin tänan raporti koostajat, Lambert, äh, kes ähm, koostas suurepärase raporti selle teema kohta. Äh, aga isegi juba kuuenda raamprogrammi ajal oli väga palju äh, pahandamist selle üle, et oli liiga palju, e-, et haldusmenetlused olid liiga keerukad ja mm, ja see olukord ei ole tegelikult paranenud. Need on siis minu mõningad märkused. ja mis puudutab jagatud riskimehhanismi, siis seda te ei ole käsitlenud, ma ei tea, kas meie meie komisjonis tuleb ähm, arutelu, mis puudutab äh, seda jagatud ähm, riskimehhanismi Herzog, palun. Somebody else who named Thanks, Chairman. I was... Herzog. <laughs> no, I was not sure that I applied in, in so early stage uh,, certainly ah. I talked that suur tänu, ma polnud päris kindel, et mulle sõna anti, sest oli palju teisi, kes soovisid ka. suur tänu selle ülevaate eest, härra Annerberg, ja mul on teile mõned küsimused, mis on sarnased äh, selle, nendega, mida tõstatas härra Udi. ma arvan ka, et on väga tähtis seitsmendat raamprogrammi hinnata mind huvitab aga, kas te saate minna natukene sügavamale mõne, mõndades küsimustes, nagu see, et teatud valdkondades on edu olnud madal ja mis on need valdkonnad ja mis tähendab madal edu, kas need on uued valdkonnad seitsmendas raamprogrammis või on tegemist vanade, vanade programmidega? siis madal ähm, edumäär kaheteistkümnes liikmesriigis võrreldes viieteistkümnega. ma ei saanud päris täpselt aru, kas äh, ma sain õigesti aru, ma sain aru, et esimeses, esimesel slaidil ütlesite, et mitte keegi polnud kaasatud äh, kaheteistkümnest äh, riigist sinna ekspertgruppi või siiski mõned? ja teiseks, me peaksime hindama ka neid uusi vorme, kas te hindasite neid täiesti uusi vorme, mida seitsmendas raamprogrammis kasutatakse? näiteks need ühised tegevused ja neid meie panime ette ja me tahaksime teada, kas nad on edukad, kas nendega tuleks edasi tegeleda, kas neid tuleks edasi välja arendada või nad eh, kukkusid läbi ja et meil tuleks leida midagi uut. ja mida härra Udi mainis, et meil tuleb leida tasakaal liikmesriikide programmide, Euroopa Liidu programmide vahel ja meil tuleb äh, neid äh, hinnata üheskoos. Euroopa Liidu programmid äh, ei ole tähtsad mitte ainult seitsmendas raamprogrammis, vaid ka Euroopa Liidu liikmesriikide programmide jaoks, selleks et meil tuleb neid ühiselt hinnata ja suur tänu, et te vastate nendele küsimustele ja suur tänu siia tulemast! Äh, aitäh, härra Udile. üks väike vastus, sekretäriaat juba ütles, et see riski jagamise küsimus, et sellega on juba tegeldud ja proua Mann juba tegeles, juba rääkis meile sellest paar nädalat tagasi. Paul Kuudik, palun. aitäh, ma tänan ka selle esitluse eest. meie jaoks on alati väga oluline, et me kuuleks Äh, arvamusi väljaspoolt selle kohta, kuidas programmid toimivad. seitsmes raamprogramm oli tõesti suur samm edasi ja kuna ma tegutsen ka eelarvekomisjonis, siis see vahendite suurendamine võrreldes kuuenda programmiga oli väga suur samm. kuidas teie suhtute vahendite suurendamisse kaheksanda protsessi, kaheksanda raamprogrammi raames, kas on võimalik taotleda sadat protsenti, et täi-, et saada seitsekümmend protsessi, kas on võimalik kasutada CO kahe oksjonite äh, vahendeid, sest et äh, nende oksjonite vahenditega just äh, on ju eesmärgiks vähendada CO kahe heitmet, heidet. ja mis puud-, kuidas te näete Euroopa Tehnoloogia Instituudi arengut koos CIP programmiga, on plaanit-, et seda lükatakse edasi kaheksandasse raamprogrammi, kas te arvate, et äh, oleks mõttekas teha komple-, mm, konkurentsi rakendusprogramm, ähm, programm, mis ähm, tegeleks sellega, et äh, teadusuuringute tulemused ähm, leiaksid rakendamist just nimelt ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks ja hariduse parandamiseks, et see oleks võimalus, kuidas saadud teadusi, teadmisi edasi anda meie haridussüsteemi. proua Riera Madurell, palun. aitäh. ma tahtsin samuti esmalt tänada härra Annebergi selle eest, et ta meie juurde tuli ja tänada teda selle eest, mida ta mm, meile rääkis, tänada teda ka te, tema töörühma tegu, tegevuse eest. loomulikult ei ole see teema kerge, meie jaoks on see väga oluline, kuna me peame võtma vastu otsused kaheksanda raamprogrammi kohta, enne kui me saame täielikult analüüsida seitsmendat raamprogrammi. Te rääkisite peaaegu kõigist olulistest asjadest, aga ma sooviks, et mõnes osas me läheks veelgi rohkem süvitsi ja esmalt seitsmenda raamprogrammi mõju erainvesteeringute suurendamisse tundub, et see on õnnestunud paremini kui varasema programmi raames, eriti puudutab see spetsiifilisi koostööprogramme. ma ei tea, kas te saaksite seda teemat täpsemalt käsitleda ja mind huvitaks ka küsimus, et kuidas on erinevad meetmed toiminud, näiteks ühised tehnoloogilised algatused, millest te rääkisite, oli paar kaebust nendega seoses, mis puudutasid VKE-de osalemise määra, te veidi main-, rääkisite sellest, aga mitte piisavalt palju, siis ma sooviks rääkida ka inimkapitalist, Marie Curie'st. mind huvitaks, et äh, kas me täidame neid äh, eesmärke, mis me oleme endale seadnud, näiteks teadlaste arvu suurendamine või see eesmärk, et Euroopast äh, oleks, Euroopast saaks piirkond, kuhu rahvusvahelised äh, rahvusvaheliselt tegutsevad teadlased soovivad tulla ja, ja kas me täidame ka noorte teadlaste arvule seatud eesmärke ning kuidas toimub äh, Euroopa tasandil ja, ja liikmesriigi tasandil toimuva mm, teadusuuringute poliitika koordineerimine nii selles osas, mis puudutab äh, teadusuuringute sisu kui seal nende rahastamist korduvalt on öeldud, et Euroopa Liidu rahalised vahendid ei, ei ole ähm, andnud seda tagajärge, et, äh, et teadusuuringutest mineks, minev raha oleks äh, suurenenud. ja koordineerimine seoses teiste ühenduse programmidega. kas äh, me oleme saa-, suutnud edendada multidistsiplinaarsust, et kuidas on ühised äh, hanked edenenud? Eh, grazie, mm, president. Grazie per la presentatsioon. Angeles, aitäh. Äh, suur tänu teie ettekande eest, härra Anneberg, see oli tõesti väga huvitav teadusuuringute teema on ju äärmiselt oluline. vaja on järjest rohkem investeerida teadusuuringutesse ja uuendusse ja eriti uut, noortesse teadlastesse. see on äärmiselt oluline ja seetõttu minu esimene küsimus puudutabki seda, et kuidas me saaksime tagada seda, et meil oleks rohkem noori teadlasi me, nende algatuste ja instrumentide äh, kaudu. ning teine küsimus, mis on minu jaoks eriti oluline, nimelt, milline on seos äh, VKE-de ja te teadusuuringute raamprogrammide vahel? ma küsin seda ka seetõttu, et mul on endal otsuse, otseseid kogemusi sellega. tihti on VKE-del väga raske äh, saada ligipääsu vastavatele vahenditele. et milline teie arvates olukord on? ja ma sooviks äh, puudutada veel ühte teemat. juba räägiti veidi lihtsustamisest. VKE-d ähm, oma suuruse tõttu ei ole või kuni väiksuse tõttu ei ole tihtipeale võimelised äh, neid programme parimal võimalikul moel ära kasutama. seetõttu on väga oluline vaadata üle rahastamissüsteem. tihti on raamatupidamis, raamatupidamist puudutavad eeskirjad väga keerulised ja on ka veel üks teema, millega me peaks tegelema selleks, et VKE-sid toetada. nimelt, kuidas hoolitseda selle eest, et äh, planeerimiskulud oleksid äh, madalamad, need, need kulud, mis, mida peab kandma, peavad kandma VKE-d nii palju siis lihtsustamisest ja nüüd minu viimane teema, teadusuuringute seitsmes raamprogramm on jagatud väga erinevatesse osadesse ja sel selle eest hoolitsevad väga erinevad peadirektoraadid komisjonis ja selle killustatuse tõttu on asjad väga keerulised. teadlased on ka öelnud, nad sooviksid ühtseid äh, menetlusi äh, rahade saamiseks ja seetõttu ma arvan, et äh, vaja on luua selline koordineeriv komisjon, mis tagaks parema info liikumise ja parema koordineerimise, et seitsmendat raamprogrammi oleks võimalik paremini rakendada, et pare-, oleks paremat koordineerimist erinevate äh, äh, peadirektoraatide vahel. härra Tsukalas, palun. jah, suur tänu, härra esimees, ka mina tahan kõigepealt härra Annerbergi tänada tema ettekande eest. teen hästi lühidalt, mul on mõned lühikesed küsimused minu arvates on siin puudu mõnedest äh, punktidest, aga enne kui me hakkame rääkima nüüd siin seitsmenda raamprogrammi poliitilistest meetmetest, tuleks meil endale selgeks teha, milline on üldine pilt. millisel positsioonil on Euroopa Liit äh, tehnoloogia ja teadusküsimustes äh, maailma tasandil. praegusel hetkel minu arvates Euroopa positsioon ei ole väga roosiline ja ma e, arvan, et meil tuleb seda lähitulevikus ka selgemalt välja öelda. meie räägime siin nüüd kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast, oleme silmad suunanud sellele ajale. ja ka Lissaboni strateegiast, aga mitte keegi pole meile selgitanud, kuidas täpselt äh, hinnata teadustöö osas Euroopa Liidu positsiooni maailmas. ma oleksin teile väga tänulik, kui võib-olla ka komisjoni esimees saaks korraldada kuulamise just Euroopa positsiooni kohta maailmas. millisel positsioonil me oleme tehnoloogia osas, teadustöö osas, konkurentsivõime osas ja me peaksime vaatama meie perspektiive aastateks kaks tuhat kakskümmend ja aastaks kaks tuhat kakskümmend viis ja siis minu teine küsimus, mis on ka viimane küsimus. härra Annerberg ütles, et ähm, vahendeid tuleks jagada võimalikult hästi. aga seal olevat probleeme. nimelt, et meetmeid tuleks lihtsustada ja seda on maininud juba ka kolleegid. mina küsisin natukene aega tagasi komisjonilt just sarnase küsimuse ja mulle öeldi, et on tehtud äh, juhuslikke proove ja null koma neli protsenti nimelt null koma nelja protsendi ettepanekute puhul ja nende puhul oli tihti näha ka vigasid, nii et ma loodan, et need asjad niimoodi ei jätku, sest kui me analüüsiksime nelja protsenti, siis võib-olla oleks meil veamäär nelikümmend protsenti. nii et see määr on minu arvates liiga kõrge. seepärast, mispärast arvate, teie, et vahendeid tõesti õigesti kasutatakse, minu arvates see nii ei ole. kolleeg Kavaljo, palun järgmisena. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin tänada teid, härra Annerberg, selle huvitava ülevaate eest, mul on paar küsimust lihtsustamise kohta ja seitsmenda raamprogrammi struktuuri kohta. lihtsustamine. nagu te ütlesite, meil on kaks kaks erinevat gruppi meetmeid, üks grupp, mida võib kasutada ilma muud, et me muudaksime finantsraamistikku. sellest meetmete grupist komisjon on juba rakendanud äh, kolme meedet, äh, ja on hiljuti ka teatanud, et lihtsustamismeetmeid viiakse läbi ja on võimalik tegelikult väga paljusid meetmeid veel kasutada, ilma et me ületaksime tolereeritavat riskimäära. ja minu ettepanek ka härra Odi raportile oleks ja ma usun, et härra Odi on sellega ka nõus, et vahehinnangus peaksime me tõesti vaatama, kas meil on võimalik rakendada kõiki lihtsustamismehhanisme selleks, et muuta tulevikus kõiki äh, Äh, regulatsioon nii palju kui võimalik. ma loodan, et olete sellega nõus. mis puudutab äh, seitsmendat äh, raamprogrammi ja selle struktuuri, ma arvan, et meil on ikka veel aega ja ka finantsvahendeid äh, selleks, et muuta seda, mis pole hästi toiminud. jah, tõesti, seitsmendas teadustöö raamprogrammis on asju, mis toimivad väga hästi ja mida ei oleks vaja muuta. kuid äh, peaksime vaatama, mida on vaja muuta, seda peaksime siis ka muutma. ja siis tahaksin küsida veel ka äh, kolme väga lühikest asja. esiteks äh, selleks, et äh, säilitada tasakaalu suurte väljakutsete ja teaduste vahel. jah, otse loomulikult on meil teaduste nõukogu, kuid meil on ka koostööprogrammid. mida te arvate tulevikus kasutatavatest tehnoloogiaskeemitest, mida praegu kasutatakse informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogia puhul selleks, et äh, meil oleks rohkem äh, ruumi kasutada uusi ideid. teine küsimus. lihtsustamisprotsessi konsulteerimismenetluses kuulsin ma väga palju erinevaid ettepanekuid ka tegeliku programmi kujundamisest ja meile öeldi, et äh, teadustöö, teadusorganisatsioonid tihti teevad koostööd väikese, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetega ja kas oleks võimalik ka seal midagi muuta just programmi kujundamise osas? siis kuidas meil oleks rohkem teadmisi saada turule? hilja, varem oli meil väärtuste programm, mis koondas teadustööprogrammide edukaid programme. kas meil oleks võimalik sarnast programmi kasutada selleks, et äh, lisandväärtust lisada, tegemist ei ole mitte ainult rakendamisega, vaid meil on vaja tõesti vaja sellist mehhanismi, mis tooks teadustöö turgudele lähemale ja see võib-olla oleks üheks võimaluseks selleks, et teadustöö suurepäraseid tulemusi siis ka turul kasutada. proua Gutierrez Cortines. proua Gutierrez Cortines. Yo he seguido muy de cerca esta evaluación, la he leído muchas veces aitäh, ma kuulasin väga tähelepanelikult ja lugesin ka äh, seda hin-, hinnangut, aga ma tahaks, sooviks praegu esitada mõnda küsimus, mõne küsimuse. nimelt ma sooviks äh, lisateavet lisaks sellele, mida te rääkisite. Äh, te rääkisite innovatiivsetest instrumentidest ja ütlesite, et vaja oleks moratooriumit uute instrumentide loomisel, et kui vanade, seniks, kuni vanadel ei ole piisavalt äh, häid tulemusi, aga mida te täpselt mõtlete, et ma olen nõus, et et neid instrumente tuleks kasutada, aga komisjonis luuakse ju tohutu kiirusega uusi instrumente ja äh, ei saa enam üldse aru, mida innovatsiooni all mõistetakse. ja olulist, no suurt tähelepanu pööratakse teadusuuringute ja innovatsiooni sidemele. väga palju teadusuuringuid äh, rahastatakse riigieelarvest, avalikest vahenditest ja innovatsiooni puhul on asi samuti, aga paljud suured ettevõtted aga on riigi mm, omanduses ja innovatsiooniga ei tegelda piisavalt. näiteks kui tegemist on äh, riigi äh, haldusüksustega äh, või siis nad ei osta innovatiivseid tooteid osalusprotsendid ja see, et mõned riigid ei ole üldse kaasatud. ma sooviks ka esitada küsimuse, et kui tegemist on raha ähm, küsimustega, sii- ja koordineerimisega, siis äh, tea-, teaduslik tase peab olema primaarne. Äh, tuleb ähm, toetada neid riike, kus äh, on äärmiselt kõrge teaduslik tase, et kui äh, siin nüüd äh, vahendid ära jagada nende riikide vahel, kes raha, vahendeid annavad, siis see ei toimi. et ma tahaks küsida, et, mm, et kuidas kasutatakse seda teaduslikku tipptaseme kriteeriumit ning inim-, ressursside küsimus, mis äh, toimub ülikoolides, on riike, kus äh, äh, seitsmenda raamprogrammi haldusinstrumendid ei toimi. Hispaanias näiteks ei saa eraisikud projektikonkurssidel osaleda. me soovime, et, et kuidas see siis peaks toimima, et, et erasektor peaks raha andma, kui ta ei saa üldse projekt, konkurssidel osaleda, suured haiglad, sihtasutused ei saa osaleda. nii et on väga palju vahendeid, e, mida lihtsalt ei saa välja anda. ma ei tea, kas asi on teistes riikides samamoodi. see on kõik minu poolt. Tomson. Oleks Tomson, palun. Yes, uh, thank you very much and uh... suur tänu ja suur tänu selle väga põhjaliku ülevaate eest. ma arvan, et te juhtisite tähelepanu just õigetele teemadele ja mulle meeldis väga, et te lõppkokkuvõttes ütlesite, et Euroopa lisandväärtus on väga suuresti täidetud nende teadusuuringute programmidega, sest tõesti, teadusuuringu programmiga me peaksime Euroopale lisandväärtust andma ja väga hea, et me pöörame tähelepanu üle Euroopa Liidulistele selle teadusuuringutele, mitte ainult liikmesriigiti. nüüd, siis me oleme rääkinud väga palju halduskoormusest, aga mitte mingitest halduspiirangutest, mis on seotud teadusuuringutega. kui me räägime tööstusist, tööstusest, siis me tegelikult ei räägi niisugusest tootvast tööstusest äh, ja mulle tundub, et kui te räägite teadusest, siis te peaksite ikkagi rääkima teadusest selle tõsises mõ-, sõna tõsises mõttes, saksa keeles Wirtschaft, mitte sellisest tootvast töö, tööstusest ainult, me peame rääkima loovatest töö, tööstustest ja niisugustest asjadest ning siinkohal on vaja nii-öelda transdistsiplinaarsust. väga raske on, kui teadus, teadlased kaebavad, et puudub igasugune distsipliinide vaheline suhtlemine, sellepärast et kui näiteks nanotehnoloogia valdkonnas tegelevad, tegelevad teadlased Kopenhaageni Business Schoolist, ei tea lõppkokkuvõttes, kuidas ja kuhu seda, neid tead-, nanotehnoloogia uuringuid rakendada. ning nüüd, mis puudutab suuri väljakutseid mida te nimetasite, need on kõik samuti transdistsiplinaarsed küsimused. energiavarud, loomulikult me peame tegema paremat, paremat tööd taastuvenergia tootmisel, aga samuti peame inimestele selgitama, kuidas energiat säästlikumalt kasutada. selles osas tuleks koostööd teha sotsioloogidega. nii et natukene niisuguses valdkonnas vajaks see raamprogramm uusi struktuure ning te ütlesite ka, et meil on tarvis rakendusprogramme, ma ei usu tegelikult, et väga paljud VKE-d vajaksid rakendust ja rakendusprogramme, VKE-d vajavad pigem äh, teadmiste siiret, neil on tarvis seda infot ja neid teadmisi. Äh, suur tänu! armsad kolleegid, meil on nüüd väike probleem, meil on järjest rohkem sõnasoovijaid, aga ja härra Annaberg sooviks praegu esimestele küsimustele vastata, et võib-olla me saaksime äh, ühtlasi käsitleda ära selle teise päevakorrapunkti, mis on ju väga sarnase Äh, sisuga. ma arvan, et äh, mõistlik oleks see, kui härra Annaberg nüüd praegu esimestele küsimustele vastaks ja siis saavad teised võimaluse küsimusi esitada. kas te olete nõus, eks uh,? hästi, küsimusi oli palju, ma püüan anda endast parima. esiteks küsimused raportöörilt härra Odilt. esimene küsimus, mis puudutas Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahelist suhet selles valdkonnas, see on loomulikult väga olulise tähtsusega küsimus. nagu te õigesti märkisite, meie mandaat ei sisalda seda, et me peame hindama kogu teadustegevust Euroopa Liidus, aga me oleme näinud, et kui me räägime Euroopa innovatsioonist, Euroopa teadusuuringutest ja sellest, kuidas nad käis, tegelevad suurte väljakutsetega, siis on tarvis leida liikmesriikide vaheline tõhus koostöövorm. see on äärmiselt olulise tähtsusega ja kui me vaatame nüüd rahalist külge, siin on erinevad arvud, erinevad definitsioonid, aga seitsmes raamprogramm millel on kulutatud äh, kuskil üsna suur summa niisuguses ulatuses, et liikmesriigid maksavad, äh, liikmesriikide osa on kuskil kaheksakümmend, kaheksakümmend viis protsenti ja loomulikult on meil tarvis paremaid meetmeid ja paremaid menetlusi, et asjad paremini toimima panna ning seitsmendas raam-, programmis on meil teataval määral Euronet ja siis Euronet pluss artik-, ühe artikliga reguleeritud ning siis on meil ühtne programmeerimine, mis just nimelt seda tähendabki, ressursside jagamist liikmesriikide vahel eesmärgiga suurte väljakutsete osas midagi ära teha aga see punkt on tõesti väga oluline nii meie praeguses hindamises kui ka tulevikus. nimelt, et me leiaksime tõhusaid koostööviise Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandite vahel. mõistan ka, et see on asi, mida te oma raportis olete kõvasti käsitlenud. nüüd teine punkt puudutas äh, lihtsustamist, ma arvan, et siin me oleme kõik nõus, me oleme ühel ja samal arvamusel. ma tahaksin veel ükskord rõhutada, et lihtsustamine on poliitiline probleem, seda ei saa lahendada tehnilisel tasandil. ning isegi kui soovida ellu rakendada rakendusreegleid, siis selle jaoks on ikkagi tarvis poliitilist tausta ja poliitilist toetust nüüd, mis puutub riski jagamisrahastut, seda hinnati eraldi. me oleme nõus selle hinnangu tulemusega. Äh, riski jagamisrahastu on väga hästi toimi tulnud, osaliselt võib-olla ka finantskriisi tõttu oli see väga edukas. mis puudutab proua Hertsogi küsimust, edumäär edumäärad on väga, väga erinevad erinevates piirkondades. näiteks esimene Euroopa Liidu, Euroopa Liidu Teadusnõukogu, seal oli edumäär väga-väga madal, samuti People programmis on edumäär suhteliselt madal, samuti ka mõningates koostöö programmides, mis puudutab humanitaarvaldkonda, keskkonnavaldkonda, sotsiaalteadusi. seal on samuti edu määr suhteliselt madal ning selle põhjuseks kõikides nendes valdkondades on peamiselt see, et kui te mõtlete sellele tööle, mida teadlane peab ära tegema, et selle ettepanekuga üldse välja tulla ja siis selgub, et edumäär ei ole ikkagi rohkem kui kümme protsenti, miks siis üldse, miks siis üldse midagi teha? see on teatav inimeste demotiveerimine, nende madalate edumäärade paikapanemine. nüüd Euroopa kaksteist ehk siis uued liikmesriigid, meie, meie hindamisrühma kuulus ka Eesti, Eesti teadlane härra Maimets, Eesti ei ole selline nagu ülejäänud äh, EU e kaksteist, e Eesti on üsna edukas, aga tõesti, teistega on probleeme ja me väga pikalt arutasime, kuidas seda probleemi lahendada ning jõudsime vist järeldusele, et kuna seitsmes raamprogramm on peamiselt suurepärasusele suunatud ja samuti võimekuste loomisele, siis me peaksime vaatama, kuidas oleks võimalik struktuurifondidega tõhusamat koostööd teha, et ülejäänud EU kaksteist liikmed saaksid oma probleemidest lahti. nüüd uued algatused, tööstusest tulevad algatused, kus päevakorra paneb paika tööstus, see on uus asi, minu arust on see väga huvitav, aga kogemusi on selles vallas veel vähe ja ma arvan, et huvitav on ta just sellepärast, et see on niisugune tegu, tegevus, kus lähtepunkt on hoopis teine, see on tööstusest lähtuv lähtepunkt, aga selles valdkonnas, sellises koostöövaldkonnas on väga palju asju, mida me veel ei tea. siis liikmesriikide ja Euroopa tasandi vaheline suhe, seda te küsisite ikka ja jälle, sellele ma vist juba vastasin. nüüd härra Rüübich, kui mina komisjonis töötasin, siis ma rääkisin läbi heitmete kauplemise süsteemi, aga ma ei tulnud mitte kunagi selle peale, et keegi võiks sellest saadavat tulu kasutada teadusuuringute investeerimiseks, mis mul selle vastu saab olla. aga see on väga põnev, väga põnev lähenemine, ma ei tul-, mina tõesti selle peale ei tulnud ja ma ei uskunud, et keegi võiks sellise asjaga välja tulla. nüüd äh, EIT, see ei ole praegu väga selle hindamise alla kuulunud, aga me oleme neid ühiseid strateegiaraamistiku probleeme ja küsimusi näinud ning oleme vaadanud erinevaid võimalusi erinevate püüdluste ühendamiseks. minu arvates peaks niisugust lähenemist samuti tervitama ja loomulikult oleks palju lihtsam, kui me saame suurendada tõhusust ja saame seda teha, kui me kõik asjad ühe ja sama nii-öelda katusorganisatsiooni alla kokku toome. mina niimoodi täpselt, niimoodi ei mõtle, ma ei hakka siin ütlema, mida ma täpselt mõtlen, aga nii mõtleb peamiselt nõukogu. nüüd erainvesteeringud. mõned probleemid on nendega, esiteks see, et me ei tea täpselt, palju kulutatakse koostööst tööstusega meil tegelikult väga häi-, head statistikat ei ole. tundub, et äh, riskid on siiski hästi maandatud ning need instrumendid, erainvesteeringute instrumendid on asjad, millega peaks jät-, jätkama. nüüd VKE-d, me oleme üsna lähedal oma osalusprotsendi saavutamisele, aga ikkagi on teatavaid probleeme, VKE-del on suuri probleeme bürokraatiaga, kui nad hakkavad mingitest raamprogrammidest äh, toetust taotlema. ja mis puudutab Marie Curie programmi ning meie ideid selles vallas, siis tundub, et kõik toetavad ideid, Marie Curie programmi ideid, aga muidugi huvitav saab olema näha, kuidas Marie Curie edu saavutab, kas need, kes Marie Curie'st on toetust saanud, kas nende tegevus läheb ka hästi, aga igal juhul tundub, et Marie Curie läheb õigus, õiges suunas. siis koordineerimisküsimus erinevate liikmesriikide organite vaheline koordineeritus, ma ütlesin, et see on probleemne jätkuvalt. härra Diandides tõstatas küsimuse kuidas noori teadlasi rohkem kaasata. see on väga üldine küsimus, aga ilmselt Marie Curie oleks olulise tähtsusega noorte teadlaste koolitamise osas ja samuti mobiilsuse suurendamise eesmärgil. siis puudutati VKE-de probleeme, nendest juba rääkisime, oleme nõus, et neil on probleeme ja siis Äh, mitmete direktoraatide koostöö komisjonis, me ei ole seda tegelikult vaadanud, aga me oma koostööks kasutame erinevaid ameteid ja oleme nüüd aru saanud, et pärast suhteliselt rasket käivitamise faasi toimivad need ametid nüüd üsna hästi ja me usume, et ametite kasutamist saaks tulevikus veelgi suurendada. härra Tsukalas puudutas Euroopa teadusuuringute positsiooni rahvusvahelisel areenil ja kus on Euroopa teadusuuringud, kus nad seisavad seal rahvusvahelisel areenil. esiteks kolmeprotsendiline eesmärk strateegias kaks tuhat kakskümmend ja samuti Lissaboni Lissaboni programmis paika pandud, sellest oleme me kahjuks suhteliselt kaugel, praegu oleme kuskil üks koma viis protsenti protsenti selle ühe koma viie protsendi juures mõned liikmesriigid, näiteks Soome, on küll isegi ületanud selle kolme protsendi piiri, kuid kui me tahame olla konkurentsivõimelised näiteks Ühendriikidega ja mõnede teiste riikidega, kes oma teadusuuringute rahastamist äh, suurendavad, peame me igal juhul jõudma selle kolme protsendi piirile, see on hädavajalik. keegi nimetas et see protsent peaks olema lausa neli. mina mingis, ma ei ole päris kindel, aga usalduse ja riski vaheline protsent on ja see tasakaal vajab muutmist ning sellepärast, et kui seal ei ole, kui piisavat usaldust ei ole, siis te kaotate igal juhul äh, igal juhul raha ja kogu teadusuuringud ju põhen-, põhinevadki sellele, et me tegelikult ei tea ja me peame võtma riske, sest et kui me juba teaksime, siis mingisugust teadusuuringut ei toimuks ning me peame usaldama inimesi, kes teadusuuringute ja teadusprojektidega tegelevad. Nemad ei ole bürokraadid, nad on teadlased ja pea-, neile tuleb ka natukene mänguruumi jätta, sest et vastasel korral nad lihtsalt ei saa oma tööd teha. proua Cavallo, kes ütles, et kõik lihtsustamismeetmed, mis on praegu esitatud, vajavad veel, vajavad ellurakendamist, oleme sajaprotsendiliselt nõus. mis puudutab Äh, tema teisi kommentaare, siis jah, tulevikus võib nendest mõtetest tõesti kasu olla. jällegi puudutasite VKE-sid, VKE-dega on probleeme ning ning selleks, et VKE-de taotlusi käsitleda, seda, kuidas VKE-d esitavad oma taotlusi, äh, selleks nad vajavad teataval määral kogemusi, aga meil on nüüd olemas ka Eurostars programm, mille raames VKE-d saavad just seda otsida, seda õppida. nüüd, mis puudutab kommertsialiseerumist, igal juhul olen absoluutselt nõus, minu arust see on oluline punkt ja me peame sellele rohkem mõtlema. nüüd proua Gutierrez Gutines moratooriumi kohta, mida ma väga täpselt siinkohal silmas pidasin, nimelt seda, et me oleme seitsmenda raamprogrammi raames välja töötanud terve hulga uusi instrument, instrumente. nii nõukogu kui parlament, mitte ainult komisjon, on olnud väga, väga loovad, meil on kõikvõimalikud uued algatused, uued instrumendid ja nii edasi ja nii edasi. aga moratooriumi all ma pean silmas mitte seda, et me peaksime nüüd igasuguse uute instrumentide väljamõtlemise lõpetama. ei, aga ma tahan öelda, et me peame vaatama, mis meil praegu olemas on, mis meie portfellis juba on, vaatame, kuidas nad töötavad, mis töötab, mis ei tööta ja alles siis hakkame uusi asju leiutama. sest et vastasel korral me tekitame lihtsalt segadust äh, küll tööstuses, küll, küll teadlaste hulgas, sellepärast et me tuleme ikka ja jälle uute asjadega välja. nii et enne kui me nüüd mingi jälle uue instrumendi tahame ellu rakendada, vaadakem pigem, mis on olemas ja kuidas neid paremini kasutada. nüüd innovatsioon ja mis millisel tasandil toimub. innovatsioon toimub loomulikult kohalikul tasandil see on sõnadetagi selge. innovatsioon ei toimu mitte Brüsselis, aga teie siin loote tingimusi innovatsiooni jaoks ja kui teie olete paika pannud tingimused, siis saab liikmesriikides lihtsamini ja hõlpsamini innovatsiooniga tegeleda. on täiesti ilmne, et ilma Euroopa Liidu tasandil toimuvat teadlaste tegevuseta ehk siis heade tingimuste paikapanemisega, paikapanemiseta ei toimu ka mingisugust, mingisugust innovatsiooni. ma olen igati nõus, et kvaliteet ja suurepärasus on oluline. me puudutasime just siin eelkõige ülikoolide rolli, aga loomulikult on meil vaja ka ka ülikoolide moderniseerimist, see on ka mitmel pool Euroopas toimumas ja on väga teretulnud nüüd tööstus, tõesti, me ei mõtle tootvat tööstust, vaid mõtleme just nimelt seda, mis saksa keeles on Wirtschaft ja mida ta iganes ka inglise keeles võiks tema kohta täpselt öelda, aga täpselt nii nagu nagu teiegi ütlesite, me mõtleme siin igasugust tööstust, loovat tööstust ja mis puudutab nüüd VKE-sid ja nende halduskoormust, siis nii nagu sõnavõtjagi, olen minagi nõus, et neil on tarvis eelkõige teadmussiiret, mitte niivõrd tegeleda nende, nende bürokraatlike probleemidega ja selles vallas peame neile abi andma, aitäh! jah, kallid kolleegid, jah, palun, proua Reera Madurell äh, või kolleeg Garcia siiski. palun lülitage mikrofon sisse. jah, ma ei mõtle, et me peaksime need kaks erutelu omavahel ühendama, sest siin me räägime praegu selle hindamise tulemustest ja järgmises arutelus on meil ju tegemist parlamendi raportööri ettepanekuga kui vastusena sellele hinnangule, nii et ma ei saa aru, see on kõik segamini, me võime nüüd otse loomulikult minna üle arutelule ja rääkida härra Odi ettepanekust sest muidu meil ei jäägi võib-olla aega, aga see ei ole üks ja sama asi. tõsi jutt, ütleb härra Roil, sellepärast äh, ma ütlesin, et meil on siin väike ajaprobleem, siin on seitse inimest, kes soovisid äh, sõna saada ja kui me anname kõigile sõna, siis me ei saa ära Odi raportist rääkida. ehk me ütleme, et kas me lõpetame selle arutelu ja läheme kohe järgmise päevakorrapunkti juurde ja üritame järgmises arutel, järgmisse arutelu kaasata ka need seitse sõnavõtjat mida arvavad need inimesed? Tikau, proua Ekentšu, Van Nistelrooy, Ford, Weber ja Mattias. kui te nüüd kõik nõuate sõna, meil on ainult pool tundi aega, nii et me peame väga kiiresti otsustama. võib tõesti öelda, et või juhtuda, et igaüks räägib hästi kiiresti, kui igaüks räägib ühe minuti, siis võib-olla on võimalik see asi niimoodi. üks minut, olete nõus? Leena Ekk, palun. mina tahan, et et me räägime sellest pärast koordinaatorite koosolekut, sellepärast et need, kes on viimased nimekirjas, võib-olla tahavad öelda sama palju ja tähtsamaid asju kui need, kes on esimeses, nii et teie esimehena peate hoolitsema selle eest, et võrdselt jagatakse kõneaega. kuulge, jäägem nüüd siiski sõpradeks. ma tõesti üritan, et kõigile sõna anda iga kord ja osa inimesi jõuab aga tunde hiljem kohale, mõnel ei ole üldse aega, igaüks tahab, et tema päevakorrapunkti arutatakse siis, kui temal on võimalik tulla ja siis lükkame päevakorrapunkte kolm korda nädalas edasi, mul on väga kahju, aga seda kõike ei ole võimalik lahendada. igalühel on sada viis ideed selle kohta, millist kuulamist korraldada ja siis, kui me oleme koos, et seda arutada, siis kõik ikkagi kohale ei tule, nii et tõesti, me peaksime nüüd siiski otsustama ära, kuidas me seda tööd teeme. ma saan tõesti ainult järjekorras anda ja kui me nüüd järjekorras teeme nii, nagu on, siis me ei saa härra Udi raportist täna enam rääkida. mul on väga kahju, kas kellelgi on midagi mõistlikumat ette panna. mul on kaks ettepanekut, kas me nüüd praegu räägime lihtsalt lühemalt või me ei räägi täna Udi raportist? me võime mõlemat teha, kuidas soovite. andke ainult teada, mina tegin omad ettepanekud Both, like to... mina tahaksin rääkida mõlemast äh, ja tahaksin mõlema jaoks ka kõneaega, ütleb proua Ford. Also Vorschlag. me peaksime edasi lükkama, mina olen Odi raporti variraportöör, siis lükkame raporti edasi, sellepärast et see arutelu, mida me praegu peame, on väga tähtis ja see puudutab seda raportit. olen sellega nõus, segab vahel esimees ja siis lükkame Odi raporti edasi, sest muidu meil ei ole võimalik seda teha. ütleb proua Tomson. hästi, vaatame, kuidas on seda võimalik teha, äkki tõesti igaüks siiski saab lühidalt rääkida, siis saame vähemalt sissejuhatuse teha. proua Tikau, palun. aitäh. ka mina sooviks tänada härra Annerbergi äh, äh, selle esitluse eest väga oluline on vähendada bürokraatiat, me peame investeerima rohkem rakendusuuringutesse. mulle tundub see, see seitsmenda raamprogrammi raames väga oluline. ning teine märkus, mõni aasta tagasi ma osalesin seitsmenda raamprogrammi hindamises ning minu järeldus ähm, sellest oli järgmine. ei saa võrrelda kaasrahastamisega äh, seotud jõupingutusi, mida peab tegema väikeettevõte suure ettevõtte äh, jõupingutustega. Äh, kuna väikeettevõte ei saa tagada sama kaasrahastamise taset, ei tohiks kõiki neid karistada seetõttu, et nad ei saa ähm, anda samasugust kaasrahastamise määru, määra. järelikult on asi nii, et kui me äh, neid ettevõtteid klassifitseerime, siis äh, peaks väikeettevõtete olukord olema teistsugune, sest äh, väikeettevõtetel on raskem ja suurettevõtetel lihtsam saada seda raha kokku. ma arvan, et meil peaks olema rahastamisprogramm, mis oleks ette nähtud just nimelt väik-, VKE-dele. ning veel üks märkus mis puudutab rahastamisallikaid ja nende rahastamisallikate mis, mitmekesisust, sest äh, sõltuvalt äh, rahastamise allikatest, mille äh, kohta taotlus esitatakse, on kriteeriumid äärmiselt erinevad. mida see siis tähendab, et kui me tahame mm, et meil oleks ligipääs võimalikult paljudele allikatele, siis me peame täitma kõiki neid kriteeriume nii et minu ettepanek oleks, et äh, väga kasulik oleks see, et kõik need kriteeriumid oleksid äh, üksteisega kooskõlas ja ühtlustatud. suur tänu, kõigepealt tahaksin tänada selle väga kvalitatiivse töö ja raporti eest, see on üks tähtsamaid dokumente, mida me pikka aega siin komisjonis oleme saanud. ja ma arvan, et äh, see ei ole tähtis mitte ainult vahearuande jaoks seitsmenda raamprogrammi ajal, vaid ka tegelikult kaheksanda raamprogrammi planeerimise jaoks. nüüd see teadustöö seitsmendas raamprogrammis ja teised meetmed nagu tõukefondid, kuidas neid omavahel ühendada? ma arvan, et väga palju vastutust on tegelikult komisjoni kanda ja ma tahaksin komisjonil paluda nüüd teha ettepanek, kuidas koordineerida erinevaid vahendeid nagu taotlemine, finantseerimine, intellektuaalomandiõigused, kõik muud praktilised küsimused, mis koostööd tugevdavad. praegusel hetkel bürokraatilised meetmed ja takistavad koostööd ja see on tegelikult see komisjoni vastutus, kuidas äh, peadirektoraatide tööd äh, siin kujundada. nüüd ebaedu, ma arvan, et teadustöö peadirektoraat ei peaks mitte teada andma ainult edulugudest ja ebaedulugudest. meil on vaja tegelikult argumente, miks on kulutatud raha teadustööle ja et kas on mingeid tulemusi või millist edu on programmidel olnud I seda ei ole praegu võimalik saada isegi siis, kui päevi internetis otsida. nüüd uued äh, vahendid. selle ühise tehnoloogia algatuse puhul on probleemiks see, et me üritame vältida varasemaid äh, ebaõnnestumisi, loodi see kui uus vahend, aga administratiivsed nõuded on tema tiibu kärpinud ja sellest on kahju. ma arvan, et jah, moratoorium võib tõesti toimida, kuid uusi programme luuakse ju selleks, et inimesed saaksid luua midagi, millega muuta varasemaid asju, mis ei toiminud ma pole päris kindel, kas moratoorium on nüüd see õige sõna äh, selle töögrupi töö tulemuste väljendamiseks. nüüd äh, neljandaks, kaasamine ja eriti just tööstusringkondade kaasamine. kaasa, tööstus äh, ringkondade kaasamismäär väheneb, nagu siin öeldi, ja kui me nüüd võrdleme innovatsioonialal Euroopa Liitu ja USA-d, siis tegelikult avaliku sektori vahendid on võrdsed aga kui nüüd lisada erasektori vahendeid, siis äh, vahed on väga suured Euroopa Liidu ja USA vahel. ma tahan, et komisjon teeks ettepaneku, kuidas kaasata tööstusringkonnad Euroopa teadustöö programmidesse, sest muidu meil ei ole võimalik uusi teadmisi hankida me peaksime järgima neid otsuseid, mis me oleme vastu võtnud just äh, kompetentsikeskuste osas, ja mul on väga kahju näha, et praegusel hetkel nendest otsustest kinni ei peeta ja seda saame eriti valusalt tunda siis, kui hakatakse läbi viima auditeid. mis puudutab artiklit sada kaheksakümmend neli, mina osalesin läbirääkimistel äh, preemiaprogrammide osas, mis puudutasid Läänemerd ja mis puudutab ühistehnoloogia programmi äh, Clean Sky siis äh, sellele kehtib ka artikkel sada kaheksakümmend viis ja me iga kord tuleme selle juurde tagasi. nüüd äh, heitmetega kauplemise süsteem. viimastel kolmepoolsetel läbirääkimisel heitmetega kauplemise süsteemi üle komisjon ju tegelikult, nagu ka nõukogu ütlesid, et pool oksjoni tuludest läheb teadustöösse, alternatiivsete energiaallikate kasutamisse ja ma tõesti loodan, et nõukogu ja komisjon tõesti mõlemad peavad sellest lubadusest kinni ja tõesti et, et viiskümmend protsenti oksjoni tuludest tõesti läheb ka siis teadustöösse. Te võite vaadata komisjoni mõlemat teatist teisipäevast, üks puudutab energiatõhusust ja teine kahe tuhande viiekümnenda aasta teekava ja seal on väga selged argumendid, miks sellest kõigest tuleks kinni pidada. suur tänu, härra Enšu! aitäh, härra esimees! esmalt äh, sooviksin ma samuti tänada meie külalist selle ülevaate eest ja selle ülevaate tutvustamise eest. enamus seda asja on minu kolleegid juba maininud ja ma seetõttu mainiksin ainult ühte aspekti, mis on mulle eriti südamel. nimelt äh, suur erinevus äh, Euroopa e-, Euroopa Liidu kaheteistkümne ja Euroopa Liidu viieteistkümne liikme, liikmesriigi vahel äh, raamprogrammis osalemise määraga seoses kui mulle meeldiks, kui meie, meie külaline ütleks, et mm, milliste vahenditega oleks võimalik seda erinevust vähendada? kindlasti nende liikmesriikide valitsused ei ole väga huvitatud ja ei soovi äh, mõista seda, kui olulised võivad olla teadusuuringud ja uuendustegevus isegi vaesus, vaesust on võimalik äh, vähendada teadusuuringute ja uuendustegevuse kaudu. kuidas oleks võimalik survestada ja toetada neid äh, liikmesriike, et nad rohkem investeeriksid teadusuuringutesse? ma arvan, et ka teadusinfrastruktuuri osas on meil suuri erinevusi. Äh, ülemineku ajal hävitati või hävis suur osa meie teadusinf-, teadustaristust. nüüdseks on see vananenud, kõigis riikides on aga teadustegevusega seotud potentsiaal endiselt suur. kahjuks aga äh, paljud teadlased lähevad äh, vanadesse liikmesriikidesse, näiteks kui ma mõtlen mm, Rumeenia peale, siis äh, väga paljud äh, noored äh, teadlased lähevad USA-sse, mitte mujale. Er härra von Nistelrooy. jah. ma hindan väga seda kõike, mida te ütlesite. meil on siin eksperdid, kaks soomlast, taanlane, belglane ma mõtlesin natukene selle üle järele, aga ma ei saanud päris täpselt aru, kuidas need äh, suhted see niimoodi on ja miks need riigid siin esindatud on, tegemist on mereäärsete riikidega, kas teil on siin meri ja õhk olnud tähtsad, kas te arvate, et mere ääres elavad inimesed on intelligentsemad, kas kliima mõjutab kuidagi eksperdigruppide koostamist või siin on tegemist inimestega, kes on Läänemere ääres või Põhjamere ääres või Atlandi ookeani ääres jah, härra esimees, võib-olla oleks saanud ka veto peale panna nende liikmete osas, aga me peaksime siin siiski geograafilist solidaarsust üles näitama. see oli minu märkus, aga mul on ka mõned küsimused. kas te oskate äh, võib-olla vastata järgnevatele küsimustele? esiteks äh, me oleme lipulaevaks Euroopas, aga vastutus on ju siiski komisjoni käes. teiseks tõukefondid. me räägime siin uutest liikmesriikidest ja siin võib-olla saaks kasutada just regionaalfonde, sest seal ehitatakse üles ju taristut, näiteks teaduste taristu on tõesti väga tähtis ja et seda üles ehitatakse äh, koha peal nelisada viiskümmend miljardit äh, tuleks välja äh, tuleks nüüd kulutada teadustaristustele, äh, võib-olla tuleks seda võimalik teha tõukefondide kaudu, kas te olete seda võimalust kontrollinud ja kas teil on mingeid konkreetseid numbreid? see Euroopa Liit soovib võib-olla ka erinevaid multifonde sisse viia, siis see riskijagamisrahastu, minu arvates on see väga hea tegemist on väga hea võimalus, võib-olla tuleks kaasata ka investeerimispank, minu arvates on väga tähtis, et me tõesti eh, kasutaksime, ehitaksime üles teadustaristut ja seda siis ka võimalikult palju kasust-, kasutaksime, sest muidu see asi ei toimi. suur tänu ja kolleeg Ford um,! Thank you um...! suur tänu ja suur tänu, et te rääkisite suurepärasusest ja kvaliteedist, sest ma olen tõesti näinud eh, tervet hulka suurepäraseid äh, programme, mis on rahastatud läbi seitsmenda raamprogrammi. Euroopa peab osalema ka globaalsel tasandil äh, teadusvaldkonnas, aga praegusel hetkel on oht, et me seal väga konkurentsivõimelised ei ole. selles osas tuleb midagi teha ja suurepärane, et te seda nimetasite ja samuti on väga hea, et te nimetasite suuri väljakutseid. nüüd lihtsustamine, absoluutne võtmeküsimus. ma olen olnud tõesti äärmiselt ärritatud, kui me oleme nende küsimustega tegelenud, ikka ja jälle tuleme välja ettepanekutega lihtsustamise osas, aga neid mitte kunagi ei rakendata. kui me lihtsustamisega ei tegele, siis me ikka ja jälle jõuame nende samade tõkete ette, nende takistuste ette, miks VKE-d ei osale, sellepärast et nende jaoks on see liiga raske ja sest nad teavad, et kui näiteks võib-olla nende naaber ei saanud oma grante õigel ajal kätte ja läkski sellepärast äh, pankrotti, loomulikult nad siis ei taha osaleda. ning minu arvates Euroopa Liit kaheteistkümnele uutele liikmesriikidele on just nimelt väga oluline see lihtsustamise küsimus. valdkonna ülesus ei pruugi samuti olla liiga keeruline ei ole vaja, et iga päev esitataks mingisuguseid ülevaateid, mingeid aruandeid ja kui lihtsustamine töötaks, minu jaoks on see tõesti võtmeküsimus, siis võib-olla ka rohkem ettevõtteid osaleksid uutest liikmesriikidest. vigade osas tuleb nimetada, et võib-olla kui meil on niisugused projektid, mille jaoks on tarvis rohkem raha, siis võib-olla komisjon peaks mingisugusel hetkel toetama ja abistama ka väiksemaid osale, osalejaid. loomulikult me räägime mõnedel juhtudel väga suurtest summadest ja VKE-dele need ei ole lihtsalt kättesaadavad. mõnedes riikides on väga selgelt keskendunud see programm ning need, kes ei ole osalised, kas võib-olla siis võiks asi olla selles, et Eurotsooni kuulujad on rohkem osalised ja see ongi rohkem Eurotsooni kuulujatele osa mõeldud, aga paljudes liikmesriikides ei ole lihtsalt sellest seitsmendast raamprogrammist ja üldse programmidest ning sellest, kuidas raha taotleda, seda ei ole piisavalt hästi reklaamitud ja esitatud näiteks minu enda koduriigis. loomulikult me peame aitama neid liikmesriike, kus teadusuuringud on võib-olla maha jäänud rohkem ja luua mõningaid täiendavaid sünergiaid, ma olen näinud natukene mingisuguseid sünergiaid struktuurifondidega, aga see, millest me praegu räägime, see ei ole ju struktuurifond, see on fond selleks, et edendada maailma tasemel kvaliteeti, suurepärasust ja muid niisuguseid asju, seega me ei saa mitte mingisuguseid kompromisse teha. me peame igal juhul hoolitsema sellest, et raha läheks kõige paremasse kohta, kuhu tal vaja, kuhu, kus teda kõige rohkem vaja on. mul on ka mõned kommentaarid Audi raporti osas äh, Äh, see on suurepärane raport, ma arvan, et me igal juhul peame pöörama tähelepanu ka sellele, mida me juba oleme saavutanud. väga oluline on juhtida tähelepanu ka headele asjadele, suur tänu. kolleeg Veeber. kolleeg Veeber, palun. Äh, aitäh, härra president, ma keskendun oma sõnavõtus ühele asjale, mida on äh, ka mainitud, aga ma läheneksin sellele veidi teisiti. kas on võimalik parandada meie Euroopa teadusuuringute süsteemi suuremaid äh, vigu, nagu näiteks raskepärasus ja keerukus, kas on võimalik lihtsustada ja veel kord lihtsustada ja kolm korda lihtsustada seda, säilitades äh, sama struktuuri? ma lugesin huviga minu, oma sõbra Yves Meni raportit, äh, kes just nimelt seda küsimust on käsitlenud ja tema teeb ettepaneku äh, struktuuri reformida. ma ei tea, kas see on realistlik, aga ta teeb selle ettepaneku. see on Euroopa Teadusuuringute Nõukogu ähm, aruanne ja ta teeb ettepaneku mm, muuta seda Euroopa Teadusuuringute Nõukogut, mis on äh, täideviiv osutus, ta teeb ettepaneku, et sellest võiks saada iseseisev juriidiline isik, millel oleks äh, ka tegelik otsustusõigus ja mis oleks äh, otseselt vastutav ühelt poolt äh, teadusuuringute strateegia eest ja teiselt poolt äh, ka halduse eest. ma sooviks kuulda, et milline on teie arvamus Mini aruande kohta ja üldiselt, mida teie arvate sellest, et mida struktuuride tasemel oleks võimalik reformida? sest kui siin äh, paljusid detaile reformida, siis ma ei tea, kas meil õnnestub nendest äh, peamistest probleemidest, mis on juba väga pikka aega teada, üle saada ja tegelikult äh, meil on väga vähe edu saavutatud selles vallas. kolleeg Mattias, palun. aitäh. ma sooviks äh, õnnitleda aruande koostöid. ma arvan, et tõesti on väga oluline seda raam, seda raamprogrammi vahekokkuvõtet teha, mitte seetõttu, et me räägime suurimast avalikest vahenditest rahastatud teadusuuringute programmist, vaid, vaid seda programmi rahastatakse ka mu-, muudest allikatest. ma ei hakka siin kõike üle kordama, aga tahaks kõigepealt rääkida lihtsustamisest, võttes arvesse seda, et erinevaid instrumente on tohutult palju, ma äh, olen kokku puutunud äh, nende äh, raam, erinevate viienda, kuuenda, seitsmenda raamprogrammiga ja meil oli endal tunne, et äh, me oleme mingid katsejänesed, sest et pidevalt tuli ähm, uusi instrumente, nõuded muutusid, et me, meil oli tõesti tunne, et meiega tehakse eksperimente, aga teiselt poolt viidi läbi häid programme ja mm, proua Kavaljo ütles seda samuti, me räägime sellest ka seoses ODI raportiga ning mul on ka kolm üldist märkust. me ei tohi unustada, et tegemist on Euroopa teadusuuringute programmiga ja tegemist on Euroopa rahadega rahastatava programmiga. meil on suuri erinevusi Euroopa teadusruumis ja me nägime seda ka et seoses seitsmenda raamprogrammiga, et et võimekuses ja osalevate inimeste arvus on äärmiselt suuri erinevusi. kui me tahame koostööd teha e, ülemaailmsel tasandil, saame me seda teha üksnes siis, kui me oma Mm, riikidevahelistest erinevustest üle saame. mõnes riigis äh, läheb teadusuuringutesse vähem kui üks protsent SKT-st, teises riigis äh, rohkem kui kolm protsenti. et äh, kui me tahame tõesti kuuluda viiekümne kui me tahame kuulu-, kuuluda viiekümne kõige suurema mm, rahasaaja hulka, siis seal on äh, ikka ja jälle samad riigid, samad asutused. Saksamaa, Prantsusmaa, Ühendkuningriik on äh, väga tugevalt esindatud, aga Portugal ei kuulu mitte üheski äh, kategoorias äh, esimese viiekümne hulka. ning veel üks punkt, veel üks asi, mida tuleks veidi süvendatult käsitleda. meie sellist erinevate instrumentide puhul ei loo rohkem sidusust, aga see, sellised instrumendid ise on äärmiselt olulised sidususe seisukohalt. inimeste tasandil on palju ära tehtud, näiteks mis puudutab äh, teadlaste liikuvust või selliste instrumentide kaudu nagu Marie Curie, äh, need on iseenesest väga head instrumendid aga tegemist ei ole instrumentidega, mis äh, aitaksid äh, teadlastel oma karjääri äh, kindlustada, sest et teadlase karjäär on endiselt äärmiselt ebakindel ja töö põhineb erinevatel alustel, väga palju on ebavõrdsust ning kolmas märkus on seotud prioriteetidega prioriteetide määratlemine on, sellel on loomulikult poliitilised äh, põhjused, aga see ei tohi viia selleni, et et äh, me ei hinda äh, tulemusi raamprogrammi puhul me peame vaatama, et kas poliitiliselt määratletud prioriteedid on näidanud ka neid tulemusi, mida me saavutada soovisime. vahel on näiteks teatava tehnoloogia arendamiseks ette nähtud väga palju tehnoloogiat, näiteks et tuleb, sooviti edendada nanotehnoloogiat või kaitsetehnoloogiat, loomulikult on olemas poliitilised prioriteedid, aga meil on vaja vähemalt mingeid andmeid, mille põhjal me näeks, et millised on olnud hindamistulemused ja siis me peame vaatama, et kas äh, meie eesmärgid on äh, saavutatud või on tegemist olnud mingisuguste parasjagu moes olnud teemadega. ma tahaks seda südamele panna nüüd ka eriti kolleeg Odile. väga oluline on öelda, et äh, nüüd on lõpuks tulnud aeg, et me järgneva kahe aasta jooksul, mis meil on, tegeleks äh, majanduskriisi ja selle tagajärgede vastu võitlemisega ja rahastaks ka seda. ma annan nüüd äh, härra Annabergile võimaluse katsuda vastata. esimees ütles, et ma ei tohiks rääkida kauem kui neli minutit. kõigepealt proua Tikau ja VKE-d et reeglid oleksid VKE-dele soodsamad kui äh, suurtele ettevõtetele seitsekümmend viis protsenti finantseerimist, samal ajal kui suured ettevõtted saavad viiskümmend protsenti, kuid siis tekib küsimus, et kas meil oleks vaja ka eriprogramme ainult VKE-dele. selles osas ma olen väga skeptiline, sest ma usun, et tähtis on koostöö ülikoolide ja väikese ning keskmise suurusega ettevõtete ja ka suurte ettevõtete vahel siis järgmine kõneleja tegi pigem üleskutseid komisjonile ja üks, mis puudutas GTI-sid, kui oleks võimalik saada samasugused reeglid raamprogrammidele ja ka siis äh, konkurentsi- ja innovatsiooniprogrammile ja teistele programmidele, siis me võiksime olla tõesti edukad. jah, võib-olla tõesti äh, me ei tea, kui palju raha läheks, äh, raha konkurentsi innovatsiooniprogrammi, aga see võib-olla oleks võimalik. siis proua eh, härra Enšu rääkis äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda ja kahe tuhande viiekümnenda aasta vahedest. esiteks, liikmesriigid ise peavad andma teadus, panevad teadustöö prioriteediks. siis on võimalik ka tõukefondide vahendeid suurendada. härra Van Nistelrooy siis esitas konkurentsivõime küsimuse. nagu te näete, jah, tõesti, meie ekspertgrupis olid pigem äh, Põhjamaade esindajad Susanna Porras äh, töötab küll Kopenhaagenis, aga on hispaanlane. jah, tõesti, grupp ei olnud eriti tasakaalus, aga selgitan kohe, miks. kui minul paluti see ülesanne enda kanda võtta, siis ma ütlesin, et minu jaoks ei ole tähtis, kes on ekspertgrupi liikmed, ma saan aru, et äh, komisjonil on väga eriline suhtumine, kui seal räägitakse põhjast ja lõunast, meestest, naistest, idast, läänest ja nii edasi. mina sain, ütlesin, et jah, et meil peab olema seitse koosolekut ja ma tahaksin, et need, kes tõesti on grupis vähemalt viis korda ka kohal käiksid. ja selle taotlusega juba olid väga paljud kandidaadid äh, kadunud. Äh, siis me tegime ettepaneku, et võiks olla veel asendusliikmed Austriast, Ungarist, Prantsusmaalt, kes kirjalikult osalesid meie töös, me olime tõesti avatud kõigile Euroopa Liidus, kellel oli oma arvamus, mida avaldada. nii et isegi, kui te vaatate sellele ebatasakaalule paberi peal, ei saa ma öelda, et me oleksime ebatasakaalus, sellepärast et me kuulasime ära kõik, me olime väga läbipaistvad, kõigil oli võimalus sõna sekka öelda nii et ma arvan, et see raport on tasakaalus. üks väike kommentaar selle kohta, mida te ütlesite eh, riskijagamisrahastu ja taristute kohta üks meie soovitustest selles hindamises on see, et meie leiame, et riskijagamisrahastu võiks mängida väga tähtsat rolli just äh, taristu rahastamisel Euroopa Liidus ja seda ei ole siiamaani piisavalt kasutatud. proua Ford, olen teiega nõus. lihtsustamise osas jah, see tõesti on üks võtmetähtsusega küsimusi, ma ei saa kommenteerida teie ettepanekut äh, etri osas ma ei tea, kas liikmesriigid keskenduvad nüüd sellele, aga nagu te näete, tõesti väga vähe VKE-sid äh, osaleb selles programmis. ja härra Weber, jah, me tõesti saame lihtsustada ja struktuuri säilitada. kas me nüüd peaksime rakendama seda ettepanekut, mis tehti, me ei tea, me ei rääkinud sellest. aga me lihtsalt teame, et ERC teeb väga tähtsat tööd. siis äh, vahed Euroopa Liidu ja USA vahel, kui te räägite siin viiekümnest esimesest nimekirjast, siis te näete, suurem osa neist on tõesti Euroopa Liidust. ja ma arvan, et me peaksime tõesti mõtlema äh, miks üldse raamprogrammidega algust tehti, jah, tõesti, sellepärast, et oli vaja kasutada teadustest tulenevat kompetentsi, aga kompetentsiga on võimalik suurendada nii konkurentsivõimet kui ka ühtekuuluvust, seda ei tohiks ära unustada. mulle tundub, härra esimees, et aeg on otsas. mul tõesti ei ole aega, punkt härra Annerberg, tänan teid südamlikult esiteks sellest, et tulite siia, teiseks, et andsite meile nii palju informatsiooni. see kestis palju kauem, kui me olime ette näinud, nimelt poolteist tundi, see näitab väga selgelt, et tõesti palju asju oli vaja selgeks rääkida, et te andsite meile väga palju informatsiooni, selle eest suur tänu! sellega on ka see päevakorrapunkt ammendunud, suur tänu kõikidele kolleegidele ja kuulsin just nüüd, et proua Ford teisipäeval ei ole kohal, siis kui tema punkti arutatakse, see tähendab seda, et me võiksime homme rääkida härra Udi raportist siis, kui te olete nõus, proua Ford, ja siis eh, kolmapäeval, eh, kolmapäeval üritada sisse pigistada veel härra Fordi raporti, kui te olete sellega nõus, siis on hästi, kui mitte, siis ärme arutame seda, siis ei muudeta. minu ettepanek on, et ma lähtun, et homme äh, sellel ajal, kui me peaksime rääkima proua Fordi raportit, räägime me hoopis ROD raportit, millest me pidime praegu rääkima ja kolmapäeval üritame eh, proua Fordi raporti kuidagi päevakorda pitsitada. olete nõus? ma ei tea, mis ajal täpselt see oleneb sellest, kui pikalt eelmistest raportitest räägitakse, pole aimugi. me peame vaatama, mis oleks proua Fordi raporti jaoks parim aeg. aga kolmapäeval Äh, ma ei saa siin olla enne kella kahtteist äh, homme, ütleb proua Ford ja sest meil on kohtumised rahvusparlamentidega, nii et me peaksime arvestama ka seda rahvusparlamentidega kohtumist, nii et äh, mulle tundus, et minu raportit võib-olla arutatakse viimasena ja ma jõuan ja ma väga ei muretsenud. nii et võib-olla me saaksime saaksite mulle võib-olla jooksvalt teada anda, kaugele olete jõudnud, võib-olla oleks hea, kui variraportöörid oleksid kohal. muidu kella kaheteistkümnest saaks rääkida küll. ma lähtun, et sekretäriaat informeerib kõiki, millal kolmapäeval räägitakse ehk räägitakse, sekretäriaat informeerib kõiki, et tagantjärele muudeti päevakorda, tuleb anda teada sellest kõigile, ka nendele, kes polnud kohal, ehk siis homme päevakorrapunkti number kaksteist all arutatakse ehm, härra eh, Odi raportit ja siis antakse ka teada, millal kolmapäeval täpselt räägitakse siis proua Forti raportist. suur tänu, sellega on koosolek lõppenud ja palun koordinaatoritel siia jääda. That's terrible. <laughs> yeah, sometimes.